tere päevast, daamid ja härrad, tere päevast. vabandust, et lasin teil oodata, jõudsin siia just Euroopa Komisjonist. rääkisin seal ise asepresident Tšehkovitšiga väga olulisel teemal, energeetika vallas tehtaval regionaalsel koostööl. koostööst rääkisin gaasist ja ma tõesti vabandan, et pidite mind ootama aga nüüd läheme meie päevakorra juurde. ITRE komisjoni koosolek, päevakorra kinnitamine, kas kellelgi on midagi öelda päevakorra kohta, ei ole. mul ei ole mingeid erilisi teadaandeid kümnenda septembri ja kahekümne neljanda septembri koosolekute protokollide heakskiitmine, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis loeme nende koosolekute protokollid kinnitatuks. ja läheme nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on rehvide märgistamine, pidades silmas äh, kütusesäästlikkust ja teisi olulisi parameetreid. meie raportööriks on Michal Pooni. ja variraportöörid on mul siin ka kirjas ja tahaksin teile meelde tuletada, et komisjon võttis ettepaneku määrus äh, muuta äh, vastu mais kaks tuhat kaheksateist. ja paluksin nüüd härra Poonile arutelu alustada. palun, Michal. aitäh, esimees. aitäh võimaluse eest tutvustada seda raporti eelnõu. tahaksin tänada komisjon, komisjoni selle määruse läbivaatamise eest. see määrus annab väga olulise panuse liiklusohutusse ning samuti on väga oluline kütuse tarbimise seisukohalt minu arvates on tuleviku mobiilsussüsteemide jaoks oluline, et need oleksid turvalised ja keskkonnasõbralikud. see nõuab, et me kõik need suured eesmärgid ka ellu seaks, rakendaksime, mis me oleme võtnud Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on võtnud endale kohustused õhusaastet vähendada, kasvuhoonegaaside heistmeid vähendada. mina toetan välja pakutud lahendusi. Need võimaldavad näidata äh, infot äh, siltidel siis lume ja muude rehvide kohta ja niimoodi Eh, teeme lõpu olukorrale, kus eh, tarbijad ei näe tegelikult infot nende rehvide kohta, milliseid rehve nad ostavad, sellepärast et rehvid on kuskil mujal ja nendega on võimalik tutvuda ainult interneti teel, nii et, et tarbijatel oleks eh, kergem infot saada, sõltumata sellest, mis olukorras nad on. samuti on väga oluline, et Äh, toodete registreerimise andmebaas, mis on loodud määrusega kakskümmend seitseteist, kolmteist, kuusteist, üheksa, äh, selleks, et äh, jälgimist ja tarbijate teavitamist parandada. ma tervitan komisjoni ettepanekuid lisada hõõrdetegurid samuti eh, siltide peale, aga meil on vaja eh, paremaid testimismeetodeid, mille abil me saaksime need parameetrid muuta ka usaldusväärsemaks. seetõttu tulevikus peaks seda märgistust muutma delegeeritud aktidega, selleks et seal oleks ka infot eh, hõõrdetegurite kohta ja seetõttu olen teinud ettepaneku, Äh, muudatusettepanekud läbisõit ja hõõrdetegurid äh, peaks lisatama sellesse määrusesse selle järgmise läbivaatamise käigus. ma toetan täielikult komisjoni ettepanekud äh, nende kasutatud rehvide osas see on äärmiselt oluline C3 rehvide osas, mille turuosa kasutuselt kõrvaldatud rehvide osas Euroopas on kolmkümmend protsenti, see puudutab umbes viit miljonit rehvi Eh, sellel kõigel on väga oluline mõju energiasäästule ning eh, ringmajandus on samuti oluline ja samuti vähendame niimoodi jäätmeid. ma tean, et meil on teha väga palju tööd eh, selleks, et tõsta inimeste teadlikkust sildistamise kohta ja Ehm, samuti peame parandama nende teadlikkust nende rehvide osas, mida müüakse koos uute autodega. ja meil on vaja suuremat turujärelevalvet ja luua paremaid platvorme ehm, võimudele koordineeritud tegevuseks ja seetõttu rehvide märgistamise kasutusele võtmine on endiselt üsnagi uus vahend ja minu arvates on liiga Äh, vara hakata neid märgistusi äh, praegu põhjalikult muutma. ja seetõttu teen ma oma muudatusettepanekutes ettepaneku, et selle äh, sildi suurus peaks olema sama, nagu see on praegu, kas on lumeharduvus, jääharduvus, mis iganes. nii et, et ma arvan, et meil tarbijatena on teatud harjumused, nendega tuleb arvestada ja seetõttu peab see silt jääma selliseks, nagu ta on, aga sisaldama ka uut infot selleks, et muuta tarbijate käitumist, on meil vaja äh, kõikehõlmavat lähenemist Euroopas, kus riiklikud ja Euroopa kutseorganisatsioonid, äh, kodanike ja politseiorganid, kes vastutavad liiklusohutuse ja transpordi eest, samuti autokoolid, lülitavad oma õppekavadesse ka info rehvide kohta ja veel üks oluline küsimus. ma teen ettepaneku et me säilitaksime äh, selle praeguse määruse süsteemi, mis puudutab haarduvust äh, märgates tingimustes, sellepärast et komisjoni ettepanekud on liiga ambitsioonikad, arvestades uute parameetrite kasutusele võtmist, registreerimisprotsessi, me oleme mõnede inimestega seda asja arutanud, mõnede professionaalidega ning äh, oleme arve, arutanud seda ka siin Euroopa Parlamendis ja ma leian, et äh, meil on vaja mõjuhinnanguga seoses Äh, veel mõningaid küsimusi, sest see mõjuhinnang ei olnud väga laiapõhjaline. ma arvan, et äh, ühised seisukohad, äh, mõningad väikesed piirangud võib-olla, aga me peame edasi tegutsema, meil on vaja stabiilsust selleks, et saavutada süsinikuheitme vähenemine transpordisektoris, samuti liiklusohutus ja samuti peame kasutama kõige paremat tehnoloogiat. suur aitäh teile, kolleeg! jah, on tõesti väga oluline et rõhutasite, millised on meie peamised ülesanded, meie kodanike kaitse. me peame teadma, e, kuidas me oma otsuseid langetame ja nüüd läheme variraportööride juurde ja härra Mart Tähen sotsiaaldemokraatide nimel, palun aitäh, lugupeetud esimees, tahaksin tänada raportööri sellepärast et see töö, mida ta tegi, on selline, mida ma äh, üldiselt toetan. mul on äh, mõned äh, küsimused, millele tahaksin tähelepanu juhtida, aga need lähevad samas suunas nagu raportöör me oleme nagu nõus komisjoniga, et me peame rehvide märgistamist parandama selleks, et vähendada kütuse tarbimist, aga samuti ka heitmeid ja äh, plastijäätmeid, mikrojäätmeid ja seetõttu ma toetan komisjoni ettepanekut, aga me peame olema ettevaatlikud, sellepärast et mõnikord äh, on äh, paremini, kõige paremini vaenlane. nii et, et ma ei saa aru, miks me tahame nendele siltidele peale suruda sellised ühtsed vormireeglid ja mis on viga nendel praegustel siltidel, mida kasutatakse need on palju loentavamad ja arusaadavamad kui see, mida pakub komisjon, aga jah, loomulikult näiteks Musta jää ja kilometraaži osas on asjad tõesti sellised, mis vajavad parandamist. aga me peame pöörama tähelepanu ka sellele, et kui, kui komisjon konstanteerib ja me ka, et kategoorias A ja B müüakse rehve kõige vähem Äh, siis ei maksaks laskuda sellesse lõkku, mis me, äh, millesse me laskusime näiteks äh, elektroonikaseadmetega. me, me ei taha öelda see, et need kehvema kvaliteediga on tingimata halvemad. me peame lihtsalt nende kvaliteeti parandama aga jällegi siin paremini võib olla hea vaenlaseks, nii et, et pöörakem äh, tähelepanu hinnale, kõige esimene asi, mille järgi tarbijad oma valikuid teevad, on hind. Äh, nii et, et äh, ärgem hindade küsimusest liiga palju kõrvale kaldugem eesmärgist. ja teiseks selle kautšuki päritolu kindlakstegevus ma olen väga palju jälginud neid kokkuleppeid, mis on sõlmitud metsade kasutamiseks ja see kasutamine peab olema jätkusuutlik, eriti selles osas, mis puudutab näiteks äh, keemiatooteid. Äh, see tõest äh, peaks olema ka midagi, millega me arvestame, ma ei taha öelda, et see peab tingimata olla silm, sildil, aga see olekski üldiselt kõik, mida ma tahtsin öelda. üldiselt ma olen nõus raportööri ettepanekutega. aitäh kui nõus ollakse, siis on alati lihtsam ja nüüd roheliste nimel härra Talunde. aitäh, esimees. rohelistel on kaks peamist muret seoses komisjoni ettepanekuga kõigepealt need lume- ja jäälogod, mis peavad olema sildil, kui rehvid vastavad teatud miinimumturvalisuse nõuetele. meie arvates on see natuke liiga eh, kahemõtteline. meie leiame, et siin peaksid olema tulemuste kohta andmed, mille põhjal tarbijad saaksid ühe rehvi tulemusi teistega võrrelda, sellepärast et lihtsalt sellised logod ei ole eh, kõige paremad, need seavad meie kodanike turvalisuse ohtu ja ettepanek ei arvesta paljude oluliste keskkonnanäitajatega nagu läbisõit ja kasutatud rehvide kasutamine. komisjon saab aru, et need asjad on väga olulised, aga ei paku välja mingeid tähtaegasid, millal ta nende küsimustega tegelema kavatseb hakata meie loodame, et oleks vaja ka äh, hõõrdumise ja muude küsimuste osas äh, ühtseid teste, nii et, et ka selle kohta info pandakse siis nendele siltidele niipea kui võimalik ja jääme ootama võimalust arutada neid ettepanekuid varuraport, variraportööridega ja ma loodan, et äh, niimoodi tagame keskkonna parema kaitse ja ka meie tarbijate parema kaitse, aitäh! aitäh, kolleegid! aitäh nende märkuste eest. kuue nimel nüüd kolleeg Kolitšek, palun. aitäh mul on mõned äh, tähelepanekud omalt poolt ka. kõigepealt äh, meie tänase arutelu teema tehniline pool. see sildistamine peab olema väga selge, kõigil tarbijatel peab olema selge, mida ta ostab. kui me paneme sinna liiga palju infot, siis äh, näeme varsti, et see kõik ei täida oma eesmärki ja äh, nende äh, rehvide haarduvus näiteks äh, vihma ajal või jäisel pinnasel või kuival või märjal lumel on midagi, millega me peame arvestama. see sõltub ka sellest, milline tee on, kas see on asfalttee, kas see on kruusatee. nii et, et milline, milline oleks, on see teekatte materjal, tegelikult äh, oleks vaja sellist paindlikku äh, materjali, mis ise tagab juba parema haarduvuse ja jäi, äh, jäätingimustes ja seda probleemi me ei lahenda lihtsalt rehvide sildistamisega. ja seetõttu olen ma esialgselt nõustunud, et Äh, tuleks panna selline triipkood igale äh, rehvile, mis võimaldaks äh, tarbijal rehve omavahel võrrelda ning samuti võrrelda nende kvaliteeti, kas tegemist on suve- või talverehvidega, kas konkreetne rehv sobib rohkem vihmastes tingimustes kasutamiseks ja kui palju see, see läbisõit on Äh, milline on rehvide muster, see samuti mõjutab keskkonda ja ma olen äh, kolleeg Martiniga nõus, kui ta räägib, et väga oluline on pöörata tähelepanu ka toorainele ja sellele, kust see tooraine tuleb, milline on selle kõige keskkonnamõju. nii et, et mina toetan sellist lihtsat silti, mis ütleb meile, kas tegemist on suverehvi või talverehviga ja kogu ülejäänud info Äh, peaks olema siis äh, selle koodi läbi kiiresti ja kergesti kättesaadav. kui me räägime äh, sellest, kuidas neid rehve peaks kasutama ja kuna, näiteks Alpides võiks meil olla jällegi inimeste jaoks elektrooniline info. aga aitäh aitäh, kolleegid! ma sain aru, et äh, ootused olid väga kõrged. me ei ole päris kindel, kas me kõigile saame vastu tulla, aga me üritame. ja härra Luin nüüd Euroopa Komisjoni nimel energeetika peadirektoraadist, ma vabandan selle pärast, kuidas ma teie nime hääldasin, ilmselt väga valesti, ütleb esimees aitäh, ärge muretsege selle häälduse pärast, läks üsna täppi. aitäh, et andsite ka komisjonile võimaluse sõna võtta ja tahaksin äh, avaldada oma arvamust selle arutelu kohta ja raporti eelnõu kohta, mida me lugesime suure huviga. tahaksin kõigepealt tänada parlamendisaadikuid, kes meie ettepanekut on toetanud iseäranis eh, seda, et eh, jää ja lume kohta on samuti info sellel sildil olemas ja samuti jätkusuutlikkusega seotud teemad nagu hõõrduvus ja läbitud kilometraaž. Eh, mis puudutab nüüd seda, et midagi tuleks teha varem või hiljem, komisjon kavatseb seda teha nii kiiresti kui võimalik me teeme eh, ka tootjatega koostööd, et välja töötada sobivad testid ja meie ettepanek eh, võimaldab siis eh, selle kõik ka siia määrusesse sisse panna delegeeritud aktide kaudu. see on samuti siis meie ettepaneku üks oluline element. siin räägiti veel ka, et väga oluline on andmebaas ja et see andmebaas oleks üldsusele kättesaadav, seda rõhutasid ka teised saadikud, et turul oleks läbipaistvus ja et inimesed saaksid eh, rehve ja nende omadusi võrrelda on väga oluline, et eh, see andmebaas sisaldaks ka tehnilist dokumentatsiooni, mis näitab, et eh, rehvid vastavad nõuetele ja see võimaldab liikmesriikide turustusasutustele oma tööd siis ka korralikumalt teha. Eh, mõnedes sõnavõttudes mainiti ka siis rehvide klasse, härra Martin ja härra Puuni rääkisid sellest, ma tahan tõesti öelda, et meie ettepanek on inspireeritud äh, energia äh, märgistamise raamistikust, mida arutati aasta tagasi. jah, ähm, äh, mis puudutab haarduvust, jah, seal kõrgemates klassides rehve praktiliselt ei ole ja võib-olla me peaksime Äh, muutma seda olukorda, näiteks haarduvus äh, niiske pinnasel praegu üheksakümmend protsenti rehvidest juba on tegelikult seal kõrgemas klassis, nii et, et võib-olla me peaksime siin asju kohandama, jah. ja võtaksin arvesse ka neid äh, märkusi, mis puudutasid äh, Äh, jätkusuutlikkuse teemasid, äh, äh, ressursside teemasid, millest härra Martin rääkis. jah, see on üks teema, mille võime siia ka sisse lülitada, aga meil on natukene mure ka sellepärast, et kas me ei pane sellele sildile liiga palju infot. nii et, et me peaksime siin leidma tasakaalu ühelt poolt äh, pane, selle vahel, mis infot me sinna paneme ja selle sildi nii-öelda loetavuse vahel. ja sellega lõpetaksin, aitäh! aitäh! ja paluksin, et meie raportöör nüüd arutelu kokku võtaks, palun, Michal. jah, jah, võite küll sõna võtta, härra Langen. suur aitäh, lugupeetud esimees Äh, tegemist on väga hea ettepanekuga, mille professor Booni on koostanud. mul on siiski mõningad märkused, see raport üldiselt on väga head, ühes punktis äh, on mul äh, kavatsus esitada muudatusettepanek, see puudutab seda, miks komi komisjon artiklis neli näeb ette kohustused et Äh, mis puudutavad, äh, mis on sarnased nendele, mis on energiamärgistusel. Äh, kolleeg Booni põhimõtteliselt tegi siin õige tähelepaneku ja mina toetaksin tema ettepanekut number neli, tahaksin seda natukene muuta. tegemist on siin tehnilise muudatusega Äh, ma tahaksin, äh, et seda äh, te-, tehnilist materjali, mida kasutatakse, et seda samuti sildil näidatakse ja see peaks olema sarnane muudatusettepanekuga number üheksa. seal räägitakse visuaalsest ja tehnilisest materjalist, materjalist, aga see täpsustus, mis seal lõpus on, seda äh, äh, tahaksin äh, ma natukene laiendada ja sama puudutab ka muudatusettepanekut viisteist, kus on selline keeruline täiendus, ähm, mis puudutab erinevaid meetodeid. minu arvates on siin mindud liiale ja see pid-, kitsendab äh, tootjate võimalusi reklaami teha ja seetõttu tahaksin selle kohta esitada kolm muudatusettepanekut. komisjoni ettepanek äh, äh, saavad reklaamijatele seatakse piirandus, piiranguid ja tarbijatel ei ole sellest suurt kasu, aitäh. ja nüüd saab sõna raportöör Michal, palun. aitäh, aitäh kõikidele variraportööridele. minu arvates äh, nende sõnavõtud täiendasid äh, minu ettekannet ja inspireerisid mind ja me peame tõesti käsitlema ka mingeid teemasid, mis seonduvad jätkusuutlikkusega ja äh, rehvide klassidega ja samuti arvestama, milline on selle kõige mõju hindadele. nii et, et minu arvates on tõesti väga oluline seda tööd ühiselt jätkata. analüüsin ka neid ettepanekuid, mida kolleegid tegid siin reklaami teemal. homme on meil aega esitada kõik oma muudatusettepanekud ja siis hakkame neid ühiselt läbi vaatama ja üritame kokku panna kõige paremad kompromissid, et äh, asi oleks selge tarbijatele ja teisalt tahame ka äh, rehvitööstust toetada et äh, nende tegevus oleks rohkem kooskõlas, et nad sa-, me saaksime rohkem infot lume ja jäärehvide kohta. suur aitäh! suur aitäh! jah, homme kell kaksteist on tõesti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Äh, läbi vaatame neid kahekümne esimesel novembril ja seitsmendal jaanuaril hääletame ITRE komisjonis. ja järgmine päevakorrapunkt number viis. Eurotomi asutamise alusel naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit täiendava Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi loomine ja see ettepanek tehakse mitmeaastase finantsraamistiku raames kahe tuhande kahekümne esimesest kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani uus äh, tuumaohutuse rahastamisvahend täiendab meie mitmeaastast finantsraamistikku äh, Eurotomi koostöö küsimuses. kolleeg raportöör, palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud äh, esimees kallid kolleegid, Euroopa Liit peab tagama seda, et tuumaohutuses äh, oma, tema naabruspiirkonnas äh, püsiks järjepidevus, nii nagu ka ülejäänud maailmas pärast äh, Tšernobõli tuumaõnnetust ning Fukushima katastroofi on see selge, sellel olid suured tagajärjed ka riiklikule poliitikale ja ma täi-, tervitan seda, et äh, meil on laiaulatuslik naabruskonna arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend ning äh, et nüüd püütakse jagada järelevalve, kommunikatsiooni ja teavitamise põhimõtteid ühtemoodi, nii nagu meie instrumentides ette nähtud. eeskirjade ühtlustamine on oluline samm lihtsustamise suunas Euroopa tuumaohutusealane rahastamisvahend annab äh, meile võimaluse kõrgetasemelisi äh, tuumaohutuse standardeid äh, eksportida kolmandatesse riikidesse, lähtudes Euratomi asutamislepingust. me tunneme neid direktiive, mis on siin asjakohased, radioaktiivkaitse, tuumaohutus ning tuumajäätmete ja tuumkütuse käitlemine ja oma raportis rõhutame me seda, kui oluline on tõhus tuumaohutuse kultuur ning kui oluline on see, et tuumaohutuse standardid oleksid äh, nii kõrged kui vähegi võimalik, iseäranis meie lähinaabruses. rahastamisvahend peaks laiaulatuslikumalt äh, hõlmama meie lähinaabruse tuumaohutuse järelevalvet äh, juba algusest peale. mitmeaastased äh, indikatiivsed programmid peavad hõlmama sätteid kõikehõlmavateks riski ning ohutuse hinnanguteks, tuumajaamade stressiuuringuteks, erinevate stressitestide järelevalvet ja nii edasi. mitmeaastased programmid peavad kaasama riigi, kes saavad lähtuvalt sellest määrusest finantstoetust ning selle abil tuleks neid survestada oma kohustusi täitma. seda ka tuumarelva leviku lepingu küsimuses Äh, see peaks olema motiiviks, motivatsiooniks, stiimuliks, miks äh, tuumarelva levikut peatada ja täita asjakohaseid rahvusvahelisi sätteid tuumaohutuse valdkonnas. ühenduse tegevuse hindamine, hindamises tuleks lähtuda juba eelnevalt paika pandud konkreetsetest näitajatest, peaksid olema tegevuspõhised, tulemustele suunatud ning äh, kutsume üles suuremale vastutusele äh, toetuse saajate poolt, äh, iseäranis, mis puudutab tuumaohutuse meetmete rakendamist see on siis äh, üldsõna, sõnaliselt äh, meie raport, äh, millega me hindame komisjoni tehtud ettepanekud. ootan põnevusega kolleegide ettepanekuid minu raporti parandamise kohta. aitäh! Teile teie sissejuhatava sõnavõtu eest sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna palun härra Kair. aitäh, esimees! rap-, raportöör ja mina oleme ühel nõus selles osas, et tuumaohutus äh, on olukorras, kus äh, minevikus on selles vallas probleeme esinenud, äh, väga oluline Euroopa Liidu jaoks, see peab meie poliitikas olema olulisel kohal eh, ühtsete tuumaohutuse standardite sisseviimist kogu maailmas peame me toetama, sellest võidab keskkond ja võidavad kodanikud. mina toetan loomulikult eh, looduslike energiaallikate kasutamist, aga kui teised riigid teistmoodi otsustavad, eh, siis peavad nad kaitsma oma kodanikke ja naabreid ka võimalike kaasnevate ohtude eest. me tervitame komisjoni ettepanekut meil on mõned äh, punktid, äh, mis meie arvates komisjoni ettepanekus on jäänud äh, tähelepanuta või neil ei ole piisavalt tähelepanu pööratud aga tahame tänada raportööri tehtud ettepaneku eest, me toetame neid stressiteste. samuti tahaksime rõhutada, kuivõrd oluline on nende lülitamine rahvusvahelistesse kokkulepetesse ja näiteks rahvusvahelise aatomienergia organisatsiooni kaasamine mis puudutab nõukogu määrust tuumaohutuse standardite osas, Äh, siis äh, meie leiame, et see on vajalik, Euroopa Liidu tasandil on samuti äh, vaja standardeid, mis peaksid olema meie läbirääkimiste aluseks kolmandate riikidega ja, ja mida põhjenduspunktides mainitakse, need erimeetmed, mida saaks toetada sellest rahastamisvahendist. mina pakuksin siia välja veel ühe rahastamisvahendist Äh, vahendi ja tahaksin ka selgelt välja öelda, milliseid meetmeid konkreetselt siin e, rahastatakse ja need kolmandad riigid, kes siis toetust saavad, äh, peaksid ka tuumarelva äh, leviku piiramise lepetega seotud olema ja siis ka liituma vastavate rahvusvaheliste lepingutega ja Äh, ma näen, et komisjon on tuginenud oma ettepanekus kvantitatiivsetele näitajatele, aga me peame arvestama ka tuumaohutuse juures äh, kvalitatiivsete eesmärkidega. ja läbipaistvus on samuti oluline, seda nõuab Orhusi konventsioon äh, ja, ja loomulikult peaksid kõik standardid, mis meil Euroopa Liidus olemas on, ka järgitud olema ja mis puudutab nüüd seda eh, Euratomi laenu eh, rahastamist, kas komisjon võiks selgitada, eh, kuidas siin see rahastamine käib, kas kolm tuhat eurot on ainult osa sellest või ei? proua Revasi, rohelised, suur tänu, lugupeetud esimees äärmiselt huvitav rahastamisvahend, koostöö rahastamisvahend kolmandate riikidega koostöö edendamiseks me oleme siin parlamendiliikmed, nii et meie jaoks esimene asi on oluline see, et Euratomi lepingu äh, viide on siin sees. me tahame aidata riike, et nad parandaksid oma tuumaohutust ja samas paistab, et meid, parlamendiliikmeid, on sellise ettepanekuga täielikult välja jäetud. meie tahame, et siin oleks kaasotsustamise võimalus olgu siis tegemist äh, Rumeenia, Bulgaaria, Valgevene, Ukraina või kellega, me tahame, et ka meid hoitakse asjaga kursis ning et me saaksime tõesti ka oma seisukoha välja öelda selles otsustusprotsessis. siis ähm, selle rahastamisvahendi olulisus ähm, seoses kolmandates riikides tuumajaamade kasutamise lõpetamisega, äh, uraani kaevandamisega äh, ja nii edasi ja nii edasi, sellepärast et äh, kõik sellised protsessid võivad tuua kaasa tõsise saa-, saaste ning veelgi tõsisemaid probleeme riikides seoses saastunud põllumajandusega. selliseid asjaolusid tuleb arvesse võtta ning ka saastemõõde peab olema kaasatud. meil on oma muudatusettepanekud ka vastuvõetavuskriteeriumite kohta ning äh, mittevastavuskriteeriumise kohta. selle rahastamisvahendi kasutamine peab äh, tuginema konsultatsioonidele ning dialoogile kolmandate riikidega, muidu ei ole mingit mõtet seda kasutada. ja mõned kolleegid juba viitasid sellele, et meil on vaja üldisemaid kriteeriume, mida tuleks rakendada kolmandate riikide puhul, et nad teeksid koostööd Euroopa Liiduga Äh, nad äh, peavad austama äh, inimõigusi, tuumarelvalepingut, tuumarelva levitamise lepingut, lõpetamise lepingut ja nii edasi ja nii edasi. selle kohta esitame oma muudatusettepanekud. vastasel korral me anname raha ja meil tegelikult ei olegi mingisuguseid kriteeriumeid, mida me nõuda saame. siis läbipaistvus. tuuma Äh, rakendused peavad vastama läbipaistvuse põhimõttele ning ähm, te mainisite siin palju järelevalvet. mäletate seda radio mäletad seda radioaktiivsete pilvede juhtumit mõnda aega tagasi? Äh, me saame kasutada seda vahendid selleks, et meil oleks tehniline äh, vahend, millega me saame toetada vabaühendusi ja, ja kodanikuühiskonda selleks, et nemadki saaksid läbi viidud testide tulemustele juurdepääsu ning saaksid ka teada seda, mis toimub. mis puudutab õigusloomelisi ettepanekuid, siis minu arvates peaks meil olema tegevuskava, aga me ei peaks seda öö, äh, lävendit tõstma kümnele miljonile äh, eurole, vaid me peaksime lähtuma viiest miljonist eurost, juba siis peaks olema tegevuskava. sellepärast, et kui me praegu vaatame meid ümbritsevat reaalsust, siis summad olid siiski väiksemad kui kümme miljonit eurot. see instrument võib tõesti tuua palju kasu tuumaohutusele, aga arvesse tuleb võtta tervikpilti ning äh, igal juhul tagada, et ka sel moel tagatakse võimalikult suurt juurdepääsu informatsioonile. suur tänu, härra Telitška, palun. ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. tere ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et ehkki meie seisukohad võivad olla erinevad äh, nii ühes kui teises mõttes, äh, selles, kui oluline on äh, tuumaenergia, energiasegus ja nii edasi, me kõik teame, et Euroopa Liit on päris kaugele jõudnud tuumaohutuse vallas. tuumaohutuse standardid, eeskirjad on paigas, meil on ka oma erinevad tehnoloogilised võimalused ja tavad aga siiski väga äh, arenenud. samas mineviku kogemustest me teame, et ükski tuumajaam ei ole liiga kaugel selleks, et äh, olla täielikult äh, väljas meie mõjuväljast. ja sellepärast me peame siiski selle asja vastu tõsist huvi tundma. ka meie fraktsioon tervitab ettepanekut nagu mõned eelkõnelenud kolleegidki, leiame ka meie, et komisjoni ettepanek ei ole täiuslik, seda tuleb täiendada ning äh, meie tooniasetus oleks mõnevõrra teistsugune. palju on juba kolleegid ära öelnud, nii et äh, katsun teha lühidalt, aga mõningad märkused siiski. kõigepealt see temaatiline lähenemisviis, see on õige aga meie arvame, et rõhku tuleks panna ka tuumarelva leviku peatamisele. tingimuslik peaks olema fookuses, see on selge, aga me peaksime lisaks sellele veel tegema vahet ka erinevatel riikidel, lähtudes nende suhtumisest, nende usal-, nende plaanide usaldusväärsusest, nende poliitilise tegevuse äh, nende poliitilisest tegevusest, läbi viidud keskkonnahinnangutest äh, ja nii edasi ja nii edasi. arvesse tuleks võtta ka nende riikide tuumaprogrammide olukorda. nii et äh, me peaksime siis äh, liigituses lähtuma erinevatest tasanditest. me peaksime keskenduma rohkem ka mitte ainult äh, riskihinnangutele, vaid peaksime paika panema ka mõõdetavad näitajad me ei peaks mitte lähtuma ainult stressitestidest, vaid peaksime vaatama ka neid riike, mis äh, võib-olla mitte ei ole vähem läbipaistvad, kuid mida, mille olukorda on raskem hinnata. ja seda tuleks kindlasti arvesse võtta oma finantsvahendeid eraldates, meil peaksid olema täiesti mõõdetavad näitajad selle kohta ka, millest lähtuvalt me oma vahendeid eraldame. igal juhul leian, et raportööri ettepanek väärib toetust suures osas on äh, mitmeid teemasid, kus ma tahaksin rõhuasetust pisut muuta või midagi lisada, aga ma arvan, et mingisuguseid suuri lahkhelisid äh, sellest ei teki ning äh, katsun raportööri ning kolleegidega koostööd tehes selle protsessiga ühele poole saada. suur tänu, härra Kolitšek, palun, kuue fraktsiooni nimel. suur tänu, kallid kolleegid minu äh, kolleegid juba rääkisid päris äh, põhjalikult äh, sellest teemast. aga mulle tundub, et kahe, kahe minutiga ei saa piirduda, kui rääkida nii tähtsast teemast. katsun siiski anda endast parima. Euratomi asutamisleping on oluline ja kogu see teema on oluline. Euratomi asutamislepingust lähtudes peaks meie rahvas olema täielikult teadlik sellest, mis toimub rahvusvahelises koostöös tuumaohutuse valdkonnas erinevate tuumarajatiste stressitestid aitavad tuumaohutuse levikule kaasa. mis puudutab äh, koostööd kolmandate, äh, koostööd kolmandate riikidega, siis koostöös kolmandate riikidega on ennekõike oluline läbipaistvus, äh, teisest küljest tuuma, tuumaohutus, tootjate ekspertteadmised äh,, Ähm, äh, on, on ka olulised, äh, nii et äh, tuleb saavutada õige tasakaal me ei tohiks lubada seda, et me nõuame mingisugust mõju või püüame mõjutada neid riike, kes tahavad teistsugust äh, tehnoloogiat kasutada, me peame tegema koostööd kolmandate riikidega, äh, aga seda koostööd oleks teha lähtuvalt Euratomi lepingust ning ärge tooge siia sisse uusi äh, provotseerivaid meetmeid. saaste on tähtis teema ning tõsine probleem mitte ainult Prantsusmaal, vaid ka teistes riikides, kus kasutatakse tuumatehnoloogiat. nii et me peame olema väga ettevaatlikud, kui me kasutame tuumatehnoloogiat. erinevaid äh, tuumatehnoloogiat kasutatakse igal äh, pool Äh, ja sellega võib äh, kaasneda radioaktiivseid jääk, jäätmeid isegi siis, kui riik ise ei kasuta tuumaenergiat. tegevuskava on väga oluline ning tegevuskaval tuleks tähelepanu pöörata. arutelu oli väga põhjalik, väga laiaulatuslik. proua Mets, palun. Teil on sõna. ei soovi sõna hmm.? vaata aga Euroopa Komisjon siis. proua Harms soovib sõna. ei ole küll tegemist sama prouaga, aga siiski, anname teile sõna, oleme väga vastutulelikud. tahtsin osaleda selles tuuma ohutuse rahastamisvahendi arutelus, sellepärast et teeme siin üsna tihedat koostööd mõningate kolleegidega Euroopa Parlamendist äh, Valgevene projektiga seoses Ostravitši äh, stressitestid on juba läbi viidud ning ähm, soovitused on välja töötatud ning äh, ma arvan, et äh, selles valguses äh, oleks väga teretulnud, et me käiksime Euroopa Parlamendist Minskis ning selles tuumajaamas samuti. see tundub mulle väga asjakohale, siis me saaksime rääkida sellest, mis on tuumaohutuse alase rahastamisvahendi tingimused. praegusel hetkel paistab, et Valgevene äh, osapool on täielikult vastu sellele, et me tuleksime Minskisse ja külastaksime Ostrovitši tuumarajatist. ma arvan, et parlamendiliikmete osalus selles protsessis on oluline ning sellest tingituna kutsuksin Euroopa Komisjoni kutsuma üles meie Minski lähetust toetama suur tänu, proua Harms. Euroopa Komisjon, härra Kariba äh, energeetika peadirektoraadist. Teil ei ole midagi lisada? paistab, et teil ei ole midagi lisada. vabandust, oleme Defco peadirektoraadist äh, ja meie vastutame selle rahastamisvahendi eest, nii et sellepärast olime natukene üllatunud teie sõna andmise vormil. Teie nimi on siiski härra Kariba või te pole ka härra Kariba. võib-olla siis tutvustaksite ennast, ütleb härra esimees. jah, vabandust, et siin on tekkinud selline väike segadus. minu nimi on Pascal Dodore ja töötan Defco peadirektoraadis, kus hallatakse seda rahastamisvahendit ning tahaksin tänada kõigepealt raportööri ning raportööri töötajaid, kes ähm, meiega väga kiiresti teavet vahetas. omalt poolt on mul ainult paar kommentaari seniste sõnavõttude kohta. mis puudutab teksti ennast, siis üks üks kommentaar ühe põhjenduspunkti puudutava muudatusettepaneku kohta selles muudatusettepanekutes tahetakse viidata äh, liikmesriikidele, kellel on tuumaenergia programmid. meie arvame, et see on pisut diskrimineeriv lähenemisviis, iseäranis kui me võtame arvesse seda, et äh, mõned liikmesriigid, kus olid sellised äh, programmid, nüüd lõpetavad neid, need jäävad seetõttu välja meie toetame stressitestide rakendamist, aga stressitestid kui sellised on Ensregi juhtida ning ähm, nemad äh, juhivad seda protsessi, esitavad oma soovitusi ja ähm, teostavad järelevalvet ning vaatavad, kas järelevalves äh, vallas tehtud soovitusi rakendatakse. järelevalve muidugi on hea lähenemisviis ja samas, kui me tahame, et üks äh, kõik, milline kolmas riik saaks kasu sellest rahastamisvahenditest, ning äh, oleks samas nõus äh, selliste kontrollidega, siis äh, tuleb rakendada kõiki diplomaatilisi kanaleid ja ei saa lihtsalt tingimusi kehtestada ilma pikemalt mõtlemata. mis puudutab tingimuslikkust, siis mitmed sõnavõtjad äh, mainisid siin sedasama tingimuslikkust, äh, see on äärmiselt huvitav lähenemisviis, äh, aga seda saab teha ainult siis, kui me peame läbirääkimisi erinevate liikmesriikidega. see on minu poolt praegu kõik, suur tänu võimaluse eest ja vabandust, et siin tekkis alguses väike segadus. suur tänu teile te kommentaaride eest. härra raportöör, härra Vladimir Urutšev, kas soovite sõna, palun? suur tänu. kõigepealt aitäh kolleegidele. ettepanekud olid head, märkused olid asjakohased. selle ettepanekuga tahame Euroopa Liidu poolt anda kolmandatele riikidele toetust tuumaohutuse edendamiseks ning tuumarelvade leviku peatamiseks see on oluline ettepanek, ootan konkreetseid ettepanekuid, muudatusettepanekuid oma kolleegidelt. ja omalt poolt tuletaksin kõigile veel meelde, et me peame lähtuma Euratomi asutamislepingust. tegemist ei ole seetõttu sellise konventsionaalse õigusloomelise ettepanekuga ning palun siis ärge seda unustage. me peame lähtuma natuke teistsugusest menetlusest. vastasel korral tekib suur segadus ning äh, jäängi siis ootama muudatusettepanekuid. aitäh, väga olulised äh, kommentaarid äh, ka esimehe poolt muudatusettepanekute esitamise tähtaeg seitsmes november, november kaks tuhat kaheksateist keskpäeval kell kaksteist null null. muudatusettepanekutest räägime kahekümne esimesel novembril, hääletame ITRE komisjonis kolmandal detsembril ning läheme edasi päevakorrapunktiga number kuus, mis on elektrooniline hääletus. hääletame kolme teema üle elektroonilise hääletuse käigus. kõik hääletuse osad muidugi ei ole elektroonilised, hääletame ka tavaliselt vahepeal ja hääle, alustame hääletusega kolme minuti pärast. Good afternoon once again. tere jälle kõikidele kolleegidele, tervitan teid meie komisjoni koosolekul. alustame hääletusega. kõigepealt teeme ühe väikese kontrollhääletuse. kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? fantastiline. hääletus algas nii, kontrollin ka ise oma hääletust. kolmkümmend kaheksa inimest hääletas, meid on kokku äh, kuuskümmend seitse, nüüd on kolmkümmend üheksa kolleegi. kas teile ei meeldi hääletada ITRE komisjonis või milles asi? nelikümmend kolleegi. no mida me nüüd siis teeme, hääletus lõppes. suur tänu paistab, et äh, masinad toimivad. ja nüüd siis hääletame arvamust, äh, mis käsitleb InvestEU programmi loomist parlamendi ning äh, Euroopa Liidu Nõukogu poolt. EFCI loomist siis kolleeg Kelly on meie arvamuse koostaja. asugem siis hääletama, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapool-, kontrollime seda. hääletus lõppes. vastu võetud sada seitsekümmend poolt, vastu kontrollime jälle üle. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu. erapooletud. kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss A. kontrollime seda elektrooniliselt. olge lahked. hääletame kompromissi A üle. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend neli. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime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 see on identne saja kaheksakümne ühega, hääletame neid koos. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuusteist poolt, vastu. kontrollime seda, kakssada kuusteist. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend poolt, vastu. kontrollime, kakssada kuuskümmend. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend viis ja kakssada kaheksakümmend seitse, hääletame neid koos poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kaks muudatusettepanekut, kakssada kaheksakümmend viis, kakssada kaheksakümmend seitse, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks muudatusettepanekut, kakssada kaheksakümmend kaheksa, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada neliteist hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada viisteist ja kolmsada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitseteist, poolteist, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada seitseteist. hääletus lõppes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 kolmsada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapoolet-, kontrollime. kolmsada kuuskümmend üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend ja kolmkümmend kaheksa, hääletame neid koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend seitse poolt,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 nelisada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli muudatusettepanekud nelisada kuuskümmend kaks kuni nelisada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, neli muudatusettepanekut. identsed, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu ma saan aru, et olete nõus, sellepärast et keegi ei ole vastu, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime seda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 against, abstention is accepted. 1666 in favor, against. Let us check it. Let us check it. Will be more secure situation. And I close the vote. Is uh, reject. tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus elektrooniline hääletus, nimeline hääletus. ja hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitleme raportööre. ja nüüd järgmine punkt. Dear friends, oh, kallid sõbrad, nüüd me räägime autonoomsest sõiduki juhtimisest Euroopa transpordisektoris. meie kolleeg ja komisjoni aseesimees palub vabandust, kuna ta ei saa siin täna kohal viibida ja seega võtan mina sõna tema nimel. ja tema nimel tänan siis kõiki variraportööre ning samuti sekretäriaati väga konstruktiivse töö eest. kolleeg Henkel paraku ei jõudnud Brüsselisse õigeks ajaks täna kohale. ja ma olen saanud temalt ka kirja tema palvetega. nüüd siis lähemegi edasi arvamuse ettepaneku juurde. Hans-Olav Henkel, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud muudatusettepanek kolmkümmend, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. jah, loomulikult kontrollime üle, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja vabandan, see tõepoolest on heaks kiidetud, kompromiss kuus poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, viiskümmend kolm. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime selle ka üle. hääletus on lõppenud. nagu ma eeldasingi, nii et see on siis tagasi lükatud ja palun tõstke kätt. viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime üle, number kuuskümmend üheksa. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud kompromiss üksteist poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi seitsekümmend üks, esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend üks, teine osa, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend kaks GUE soovib nimelist hääletust. meie komisjonis on siis reegliks, et vähemasti neliteist liiget peavad selle ettepanekuga nõustuma, nii et esiteks siis küsin teie käest, kas te soovite muudatusettepaneku number seitsekümmend kaks üle hääletada nimelise hääletusega, kes sellist otsust toetab? jah, sellest piisab, neliteist on koos. ja seega hääletame nimeliselt muudatusettepaneku number seitsekümmend kaks üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üle, seitsekümmend kuus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kak-, number kolm poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis, muudatusettepanek number neli oli see, mida me just hääletasime meil oli neli, nüüd on viis. aga hääletame siis uuesti. muudatusettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu. kontrollime üle, number neliteist. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ei, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd on siis lõpphääletus, mis on samuti nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud palju õnne raportöörile, keda küll täna kohal ei ole. Lähme edasi plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika arvamuse projekti kohta. Kristjan Silviu Bushoi on raportööriks. vabandan, et nime ei osanud hääldada. Lähme nüüd kohe hääletuse juurde kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime üle. number kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seekord kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle, number nelikümmend kaheksa hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, edasi nelikümmend üheksa poolt, vastu. erapooletud, kontrollime selle ka üle, number nelikümmend üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss üks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja nimeline lõpphääletus. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. suur aitäh, suur aitäh, kolleeg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 Uh, let us start then. Lähme edasi. kallid sõbrad, alustagem, kas kõik on valmis? kõige olulisem äh, inimene on teel siia praegu. hästi, punkt number üheksa. ehk siis äh, määrus, millega luuakse ühtse turu ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime Euroopa statistikaprogramm. jah, meie loomulikult äh, vastutame ka VKE-de eest meil on äh, siin oluline pädevus ja siin on meil muudatusettepanekuid sada kaheksakümmend kaheksa. nüüd ähm, räägiksin siis äh, menetluslikust küljest, tegemist on jah, väga keerulise teemaga, viis erinevat komisjoni on olnud kaasatud aruteludesse ning siin on siis muudatusettepanekud nendesse artiklitesse ja äh, põhjenduspunktidesse ja lisadesse, mis äh, tegelikult käivad mõne teise komisjoni ainupädevuse alla, siis äh, nende üle me ei hääleta siin. nii et ainupädevus on ainupädevus ja see tähendab seda, et ITRE ainsana tegeleb VKE-de osaga ettepanekust, ehk siis keegi teine ei saa nende muudatusettepanekute üle hääletada mitte kuskil mujal kui siin meie komisjonis, see on meile heaks uudiseks. ja meie kolleeg ning aseesimees Patricia Toia on vastutav inimene selles teemas. palun, sul ongi sõna suur aitäh, jah, loomulikult ma rõõmustan selle üle, et meil on võimalik täna seda teemat arutada, mis võimaldab meil kindlasti ka edasi liikuda, nagu sa ise ka ütlesid, siis jah, tegemist on keerulisemat sorti teemaga. siin on kaasatud mitmed erinevad komisjonid, programm. see nii loodi, jah, minu arvates ei ole see kuigi hea mõte kõik asjad niimoodi segamini panna ja meie roll siin jääb üsnagi väikseks või vähemasti väiksemaks, kui äh, see oleks olnud siis, kui tegemist oleks olnud ainult kosmega. nii et jah, VKE-de teema on siis nüüd meie ainupädevuses, seda küll, aga sellel on siin ka oma negatiivsed küljed. igal juhul tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid, kes on osalenud aruteludes, tahaksin ka tänada tehnilise abi eest. tahaksin öelda ka tänusõnad variraportööridele. nii et olen tänulik kõigile, kes on selle teema kallal tööd teinud. jah, siin juba kommenteeriti seda muudatusettepanekute hulka ma tahaksin loomulikult äh, arvesse võtta kolleegide soovidega, tegelikult äh, erinevad fraktsioonid on omavahel siin üsnagi ühel nõul VKE-de osas, nii et äh, teie ettepanekud kindlasti rikastavad seda ettepanekut. nüüd kõigepealt kõik fraktsioonid on omistanud suurt tähtsust VKE-de kasvule, loomulikult me soovime, et äh, siin toimuks liikumine, et mitte olukord ei oleks kogu aeg sama, edasi ka jätkusuutlikkus, jah, loomulikult väga oluline aspekt, mõned fraktsioonid näevad seda olulisemana kui teised on neid, kes väidavad, et me ei tohiks seda terminit siin liiga tihti korrutada, aga tegelikult on see ikkagi ju VKE-dele üks olulisemaid alustalasid ja seega ka meie prioriteediks. nüüd edasi digitaalne üleminek. ehk siis selles protsessis peaks olema eh, võimalik pakkuda abi VKE-dele loomulikult äh, on see väga tormiline muutus, aga samas sellel on väga positiivsed tagajärjed, kui see on juba läbi viidud. nüüd on siin veel üks teistsugune eesmärk, nimelt kvaliteetsete töökohtade loomine. loomulikult selleks, et VKE-d saaksid kasvada, peavad nad olema konkurentsivõimelisemad, kuid ühtlasi, kui nad kasvavad, siis loovad nad ka töökohti ja just kvaliteetseid äh, töökohvi, töökohti. nüüd edasi organisatoorne aspekt tuleb arvesse võtta mitmete erinevate teguritega. mis puudutab siis VKE-de juhtimist. tundub, et VKE-des ähm, ei ole nii-öelda sellist ähm, juhi, koolitatud juhi ametikohta või ei ole see inimene saanud äh, piisavat väljaõpet ja siin on toodud välja ka positiivsed aspektid COSME programmis. jah, loomulikult European Enterprises ehk siis Euroopa ettevõtted, loomulikult me kõik ju tähtsustame neid. edasi siis Erasmus programm, mis samuti väärib siin positiivset tähelepanu. see on tuntud üle terve Euroopa siin siis tahaksingi teada, mida te arvate, kas me peaksime viitama siin ainult noortele investoritele või kas me räägime investoritest ja ettevõtjatest laiemalt, nii et mitte eriti, mitte siin spetsiifiliselt just noortest, nii et see on siin veel lahtine küsimus. edasi, mis puudutab näitajatest ja iga-aastastest aruannetest, komisjon on siis tutvustanud mõningaid neid näitajaid ja meie äh, siin Euroopa Parlamendis ja ka teised on öelnud, et komisjoni välja valitud kaks näitajat ähm, on äh, ebapiisavad, et äh, ikka neid oleks natukene rohkem vaja, nii et siia peaks ähm, midagi komisjoni ettepanekusse juurde panema, sest et meie arvates on see liiga napisõnaline, siin on ka siis eriarvamusi. edasi veel üks punkt, mis minu arvates väärib erilist tähelepanu peab äh, pöörama tähelepanu ka sotsiaalsetele ettevõtetele või sotsiaalset laadi ettevõtetele VKE-de hulgas. ja tegelikult on sellistele ettevõtetele ka eraldi seadusandlus osades liikmesriik, riikides. nii et äh, sotsiaalne äh, turumajandus loomulikult peab olema meile oluline teema, nii et samamoodi need sotsiaalse Äh, iseloomuga ettevõtted samuti. nii et äh, nüüd tuleb siis variraportööriga ühtlasi täps-, täpsustada ka seda, mis saab ettevõtete võrgustikest, tegemist on väga konkreetse mõistega, aga tegelikult see ei ole lihtsalt mingisugune ettevõtete grupeering, vaid tegemist on ikkagi ettevõtetes, kellel on omavahel mingisugune äh, seos ja et nad töötavad üheskoos mingisuguseid teenuseid või kaupu äh, pakkudes. mõnedes riikides võetaksegi neid ähm, võrgustikke justkui sellist konsortsiumit või nagu ühte, äh, ühtset ettevõtet. tegemist on võib-olla veidi uudse ideega et siis VKE-d saaksid niimoodi koostööd teha, et luua ähm, väärtusahel, aga igal juhul jah, vabandan, et võib-olla nii pikalt rääkisin, aga suur aitäh teile! okei okay.. jah, ei ole midagi. härra Rüübiks tuleb siia veidi hiljem, kes on variraportöör Rahvaparteis, aga nüüd on siis sõna härra Telitškal ALDE nimel. suur aitäh, härra esimees, suur tänu ka proua Toiale me oleme seda teemat äh, arutanud siin komisjonis ning ALDE ettepanekuid on siin ka arvesse võetud ja tänu sellele saan ma rääkida üsna lühidalt. siin tekstis oleks vaja lihtsalt viimast lihvi anda, et eemaldada ebatäpsused. ja siin lisades on võib-olla asju üle aru kuigi samal ajal tuleks mainida ka tööjõu küsimust VKE-de osas, aga need on vähetähtsad teemad, nii et võib-olla siis homme saame selle juba lahendada, aga nüüd siis tahaksin reageerida sellele, mida proua Toia ütles kõige lõpus, kõigepealt siis Erasmus programmist, jah, täiesti põhjendatud punkt nüüd, kas need inimesed on noored või mitte, see ei olegi võib-olla kõige olulisem, aga peaks rääkima alustavatest äh, ettevõtjatest. nii et see võiks olla selline Erasmuse laadne programm, nii et kui ma alustan ettevõtet, siis äh, pean ma ju tegelema oma ettevõttega ja ei saa kuhugi pikaks ajaks ära minna, nii et võib-olla siis äh, mingi selline lühem periood oleks mõeldav ja nüüd edasi need sotsiaalsed ettevõtted, jah see on ähm, hea mõte ning mis puudutab ettevõtete võrgustikke, siis me peame lihtsalt andma hinnangu sellele, et kas meie ülesandeks on võrgustike loomist toetada või mitte, jah, mina ise arvan, et äh, see on küll meie ülesandeks, aga küsimus on selles, kuidas täpselt. nii et äh, võib-olla siis äh, kui meil on juba kompromiss, äh, muudatusettepanek olemas, äh, siis äh, on meil ka piisavalt aega, et see ära lihvida ja igal juhul suur aitäh raportöörile, et olete arvestanud ka meie ettepanekutega. suur aitäh! proua Mets roheliste nimel mina ei räägi täna kuigi pikalt, jah, siin on käimas väga hea töö, me oleme siin äh, teinud oma ettepanekud, mis puudutavad vastupidavust kliimamuutusele, sotsiaalse turumajanduse teemal samuti ning jätkusuutlikkuse teemal. loomulikult see kõik käib käsikäes konkurentsivõimega, me oleme rääkinud siin ka äh, järelevalvest ja äh, aruandlusest, siis ka VKE-d ning praegune COSME programm, edasi VKE-de spetsiifilised vajadused jah, Kosmes oli see üsna hästi ära öeldud, et siin on konkreetsed sihtgrupid, kes vajavad võib-olla äh, väljaõpet, mis puudutab üldse ettevõtluskultuuri ja siis edasi äh, spetsiaalsed vajadused, mis on VKE-del näiteks ähm, bürokraatia vähendamine, ligipääs rahastamisvahenditele ja nii edasi. ning väga positiivselt näen seda, et siin äh, viidatakse nii-öelda nõuandjatele või nõuandevõimalustele ja kindlasti see, ehm, see one-stop shop oleks siin kindlasti hea üks ideeks, nii et suur aitäh raportöörile, et olete ka arvestanud meie muudatusettepanekutega ja neid ka mainisite. suur tänu teile ja nüüd kuue nimel proua Lopez Bermejo, palun suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada raportööri kogu tehtud töö eest, need kompromissmuudatusettepanekud kindlasti võimaldavad meil koonduda selle ettepaneku ümber, mis kindlasti jah, lihtne ei ole olnud. nüüd, mis on siis ikkagi ühtne turg ja millised on negatiivsed mõjud, mida me oleme täheldanud üle terve Euroopa Liidu nüüd siis äh, me oleme nõus sellega, et siin mainitakse tarbijaid ja kodanikke ja nende kaasamist äh, koolitusse ning ühtlasi ka otsustusprotsessidesse, kuid me tahaksime, et see peaks olema äh, tingimus ehk siis eeltingimus selleks, et saaks mingisugust rahastamist kosmeprogrammi raames. nii et meie arvates me liigume siin õiges suunas, aga see ei peaks olema lihtsalt mingisugune tühipaljas avaldus, vaid see peab olema ikkagi ka tegelikult toimiv eh, eeltingimus. nüüd eh, tuleb siin viidata ka uut tüüpi ettevõtetele, raportöör mainis näiteks sotsiaalseid ettevõtteid ning ühtlasi võimaldada mikroettevõtete ning VKE-de vahelist koordineerimist ning võrgustikesse koondumist edasi, siin on ülikoolid, teaduskeskused ja nii edasi, nii et see nii et kõike seda ei saa jätkada, jätta kuidagi äh, turu juhtida, sellepärast et äh, turu, turg liigub alati vastupidises suunas, nii et see tähendab, et me peame äh, tegema ruumi nendele ettevõtetele, ka tunnustama nende olulist rolli ning seda, et nad panustavad majanduskasvu. nüüd meie arvates on äh, aeg käes sotsiaalseks turumajanduseks Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et ka töötajatele ning nende esindajatele tuleb ähm, võimaldada äh, ka oma soove väljendada Euroopa Liidus. nii et äh, siin väga oluline teema koolitus, väljaõpe, eriti just praeguses digitaalses ajastus nii et tegemist on väga laiaulatuslike teemadega, mille osas me suudame, me loodame leida ka laiaulatusliku kompromissi, tänan. suur aitäh! härra Koolis, palun. Tři poznámky jenom bych to uměl. <clears throat> Za prvé. mul on ainult kolm asja lisada. kõigepealt VKE-d Nad peaksid äh, hõlma, me peaksime kait-, toetama ka ühistuid, need peaksid samuti olema kaasatud. teiseks, sotsiaalsed ettevõtted peaksid selgesõnaliselt pälvima meie toetuse ja äh, teiseks ettevõtlus ja kolmandaks in, ettevõtlusinkubaatorid. Need on äh, väga tihedalt seotud Erasmus programmiga sellepärast et Erasmus peaks julgustama inimesi oma ettevõtlus, ettevõttega algust tegema, aitäh! härra Schmidt-Kalts äh, majanduskasvu peadirektoraadi nimel, palun. aitäh! Äh, ühisturuprogramm peaks parandama ühisturu toimimist kohtadel ja sellest peaksid kasu saama kõik sidusrühmad me tahaksime suurendada meie tööstuse konkurentsivõimet ja iseäranis VKE-de konkurentsivõimet. me tervitame raportööri lähenemist sellele programmile ja neid edusamme, mida te olete teinud ja me soovime nagu teiegi selle teemaga kiiresti ühele poole saada noortele ettevõtjatele mõeldud Erasmus, noore all me peame rohkem silmas ettevõtte vanust ja mitte ettevõtja vanust, nii et, et see ei ole mõeldud noortele inimestele, vaid nendele inimestele, kes hakkavad ettevõtlusega tegelema. aitäh, aitäh kõigile. aitäh. ja lõpetuseks saab sõna meie raportöör proua Toia, palun. jah võib-olla härra Rüübichiga võin ma asju ka äh, kahepoolselt arutada, ma ei usu, et meil oleksid väga erinevad seisukohad. aga ma arvan, et ka tema saab anda väga konstruktiivse panuse meie aruteludesse, nagu ka kõik teised kolleegid ma arvan, et meil õnnestub homme, kui me jälle kohtume, üsna palju head ära teha. aga meil on ka eriarvamusi mõningates punktides, kus meil ei ole seisukohad päris sarnased ja me peame nende punktide jaoks leidma sobiva sõnastuse. ma arvan, et me ei tohiks loobuda ühestki ideest, millest võiks olla kasu sellele programmile meil on vaja kõike, mis seda programmi tugevamaks teeks, iseäranis äh, nendes küsimustes, äh, mis võib-olla täna võivad olla väikesed ja tähtsusetud, aga eelseisvatel aastatel muutuvad olulisemaks. ka need peaksid leidma kajastust. nii et, et me peaksime leidma viisi, kuidas ühiselt kõige paremini selle asjaga ühele poole saada. aitäh! aitäh! hääletus ITRE komisjonil toimub kolmandal detsembril, see on veel sellel aastal ja IMCO komisjon hääletab, nemad on siis juhtkomisjon, kahekümne teisel jaanuaril hääletavad nemad. ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on eh, rahastamisprogrammi loomine tuumajaamade tegevuse lõpetamiseks ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks. selle ettepaneku eesmärk on aidata liikmesriike tuumajaamade sulgemise protsessis. tegemist on siis tuumajaamadega, mis on oma elutsükliga lõpule jõudnud. ettepanek tugineb Euratomi lepingu artiklil kakssada kolm. see tähendab, et nõukogu võtab vastu määruse pärast seda, kui on Euroopa Parlamendiga konsulteerinud, aga nõukogu ei ole kohustatud jälgima parlamendi seisukohta meie raportööriks on Peeter Korumbašev. palun, teil on sõna. aitäh tahaksin tänada kolleege esitatud muudatusettepanekute eest. samuti tahaksin äh, juhtida tähelepanu peamistele seisukohtadele, mille erinevad fraktsioonid välja tõid. muudatusettepanekute põhjal võin öelda, et nii rohelised kui ka kuue soovivad aktiivsemat Euroopa Liidu osalust äh, tuumajaamade tegevuse lõpetamise programmis Nad soovivad, et äh, protsent tõuseks viiekümnelt kuuekümnele, Euroopa Liidu osaluse protsent. peamiseks erisuseks äh, selle raporti osas äh, puudutab ettepanekut, et Euroopa kaasrahastamismäära tuleks tõsta, seda ettepanekut, mida ma siis just äsja mainisin. komisjon leiab, et peaks omapoolset rahastamist hoopis vähendama antud hetkel on Pohunitsas Euroopa Liidu osalus kuuskümmend protsenti, Kosloduis kuuskümmend kolm protsenti ja komisjon lei-, soovib, et need äh, osalusprotsendid väheneksid viiekümne peale. härra Langen juhtis tähelepanu ka sellele, et kui riik võtab otsuse tuumajaam sulgeda, siis äh, peaks riik selleks eraldama ka vajalikud rahalised vahendid. aga ei Bulgaaria ega Slovakkia ega ka eh, Leedu ei teinud otsust oma tuumajaamu sulgeda. Eh, selle otsuse langetas Euroopa Liit ja see oli tingimuseks, et need riigid saaksid Euroopa Liiduga liituda kolleegid on mures, sest neile tundub, et Euroopa Liidu rahaline osalus ähm, ei tohiks olla pretsedendiks tuleviku jaoks. selline mure on minu arvates siiski põhjendamatu. Koslodui tuumajaama sulgemine, samuti Pohunitsa äh, tuumajaama sulgemine oli eeltingimus, et need kaks riiki saaksid Euroopa Liiduga liituda ECR fraktsiooni kolleeg tõstatas küsimuse kolmandatest riikidest, kus samuti tuumajaamade tegevust lõpetatakse. samuti on oluline luua ühis, teadusuuringute ühiskeskuses rühm, mis ähm, kogub kokku kõik teadmised, mis meil senini on tuumajaamade sulgemise programmide kohta sellistest teadmistest oleks kasu mitte üksnes Euroopa Liidule, vaid kogu maailma. tuumajaamade sulgemise programmid ei tohiks kannatada selle pärast, mis poliitikas toimub huvitatud osapooled, kellel on teadmisi tuumajaamade sulgemise kohta, peaksid jagama neid teiste riikidega. see on oluline riikide turvalisuse ja kogu maailma ohutuse seisukohalt meil ei peaks olema mingit maksimaalset lävendit komisjoni osaluseks. komisjon on välja pakkunud viiskümmend protsenti, mina pakuksin välja miinimumkünnise Euroopa Liidu rahalisele osalusele. niimoodi võtaks Euroopa Komisjon väga selge kohustuse nõuetele vastamine on ka probleem. Bulgaaria ja Leedu jaoks on need nõuded kehtestatud ebaõiglaselt. kuue ja roheliste arvates selles küsimuses eriarvamusi ei ole, Rahvapartei ja härra Langeniga iseäranis on meil siin eriseisukohti. aitäh. proua Haams palun, teil on sõna. ma võin öelda, et ma üldiselt toetan kolleegi ettepanekut ja neid muudatusettepanekuid tahaksin lisada, et ma olen nõus nende kolleegidega, kes esitasid muudatusettepanekuid, mis puudutavad Euroopa Liidu erakorralist rahalist toetust nendele tuumajaama sulgemise projektidele. me räägime Pogunitsast, Koslo tuist ja eh, hiljem hakkame rääkima ka Ignalina tuumajaamast. tegemist on eranditega ja mitte sellise üldise lähenemisega minu fraktsiooni üldine lähenemine ja ka Euroopa Komisjoni üldine lähenemine on, et liikmesriigid ja tuumatööstus liikmesriikides vastutab äh, tuumajaamade tegevuse lõpetamise eest ja jäätmete käitlemise eest. aga ma saan aru, et kolleegid soovivad äh, seda teemat rõhutada, nii et ärgem seda erandit unustagem mis puudutab kaasrahastamise määra, siis ma olen nõus ähm, sellega, mida härra Kurumbašev ütles, need muudatusettepanekud, mis meie selle punkti osas esitasime, äh, Need muudatused puudutasid Kozloduid ja Pohunitsat ja ma ütlesin, et Euroopa Liidu kaasrahastamise määr äh, tuleks paika panna kooskõlas äh, nende kaasrahastamiskriteeriumitega, mis eelnevate programmide raames on paika pandud. nii et, et meil peab olema siin mingi äh, usaldusväärsuse kriteerium äh, selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu kaasrahastamise määra. ja tahaksin tänada härra Kolumbatševit väga hea koostöö eest. aitäh, ütleb härra Puusek ilma mikrofonita rahvapartei nimel saab nüüd sõna härra Langen, palun. aitäh, ma vabandan sellepärast, et käisin Econi komisjonis hääletamas ja sellepärast jäin hiljaks. kolleeg Korumbatšev on teinud ettepaneku, mida ma toetan olulistes küsimustes aga kaasrahastamise reeglite osas on mul ühte-teist öelda ta on teinud ettepaneku, et maksimaalse äh, selle kaasfinantseerimise määra asemel kehtestada kuusi, kuuekümneprotsendine miinimum kaasrahastamise määr. see on vastuolus kõigi teiste rahastamisprogrammidega, kus on alati ainult ülemmäär paika pandud Äh, tegemist ei ole väikeste summadega, vaid ikkagi äh, kolmekohaliste miljonitega, siis minu arvates oleks väga oluline, et me varasemast äh, joonest kinni peaksime. meie koostame ju ainult arvamuse lõppkokkuvõttes selle kõige kohta ja tahaksin rääkida veel ka kuuekümne viiendast muudatusettepanekud, et ma tahaksin, et see muudatusettepanek ära kustutatakse ja vaadatakse, kas seda raha oleks võimalik kasutada kuidagi ehm, teistmoodi. Ehm, komisjon peab olema veendunud, et ehm, Bulgaarias ja Slovakkias tehakse tuumajaamade sulgemisega edusamme. varsti hakkame otsustama ka mitmeaastase finantsraamistiku üle ja peame vaatama, kas me saaksime seda raha äh, äh, kuidagi teistmoodi kasutada, see on meie kõigi ühistes huvides. et, et nii komisjoni äh, uurimisasutused kui ka liikmesriigid saaksid need tuumajaamad õigeaegselt sulgeda. me juba ütles, et me oleme esitanud kakskümmend üks muudatusettepanekut, minu fraktsiooni poolt on üks, see puudutab ähm, muudatust kakskümmend üks, informatsioonivahetus. Äh, proua Krostet on selle autoriks ja ähm, alte, alte muudatusettepanekud on meile ka vastuvõetavad, mis puudutavad parimaid tavasid liikmesriikides Äh, siin peame kok-, äh, kok-, me peame ECR-i muudatusettepanekute osas veel kokkuleppele jõudma ja nende muudatusettepanekute osas, mida kolleegid Harms ja Siluaga on esitanud, mis puudutavad seda äh, kuuekümneprotsendist miinimum kaasrahastamise määra aga ma arvan, et seetõttu meil on, ei ole vaja variraportööride kohtumist, me võime hääletusnimekirja koostada ja selle üle hääletada Äh, sellepärast, et kui erinevad seisukohad on, siis lihtsalt mingit mõistlikku kompromissi ei ole. kas äh, võtame selle, mis komisjon välja pakkus või võtame selle, mida enamus otsustab, mingit muud kompromissi ei ole. ja ma äh, paluksingi, et me juba novembri lõpus selle üle hääletame, aitäh. aitäh, kolleeg. härra Kolitšek on järgmine kõneleja aitäh mina leian, et härra Langen on alati väga sidus ja järjekindel. kõik tema sõnavõtud on sellised ja ma olen temaga nõus selles osas, mis ta ütles kaasrahastamise kohta. või äh, selle sõnastuse kohta, et kas me räägime miinimum või maksimum kaasrahastamise määrast, võib-olla me peaksime selle üle hääletama Äh, sellepärast, et kompromiss ähm, miinimumi ja maksimumi vahel tuleb leida, viiskümmend ei ole kuuskümmend protsenti. härra Langen ütles seda väga selgesti. härra Korumbašev, ma olen teiega nõus. Te ütlesite äh, alguses, et me ei räägi siin pretsedentidest. Äh, pretsedentidest, mis puudutavad tuumajaamade tegevuse lõpetamist tulevikus. meie räägime äh, ühinemislepingutest tulenevate kohustustega ja sellega, kas need endiselt kehtivad või ei. ja me peame väga selgelt hääletamise teel otsustama, äh, kas see on pretsedent ka tulevaste ühinemislepingute jaoks, nende riikide jaoks, kes praegu ühinemislepingute üle läbirääkimisi peavad et äh, näha, mil määral sellised lepingud on siduvad, aitäh. aitäh. kallis kolleeg, viiskümmend ja kuuskümmend, nende kompromiss on viiskümmend viis. esimees ütleb, et ta teeb nalja loomulikult on teil õigus. paluksin nüüd Euroopa Komisjoni esindajal energeetika peadirektoraadist äh, sõna võtta. härra Massimo Cariga, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimees, tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. kõigepealt tahaksin öelda seda, et tuumaohutus on komisjoni jaoks väga oluline prioriteet. Need programmid ähm, on käegakatsutavaks näiteks Euroopa Liidu toetusest ja solidaarsusest. samuti tahaksin tänada neid inimesi, kes äh, meenutasid, et äh, liikmesriikide endi peamine ülesanne on äh, hoolitseda tuumarühmadega äh, tuumajaamade sulgemisega kaasnevate kulude eest, mitte komisjoni kohustus. jah, ma saan ka aru seda, mida te lävendite kohta ütlete, et kas see peaks olema maksimumlävend või miinimumlävend või solidaarsuslävend. see lävend, mille komisjon on välja pakkunud, on kooskõlas nende kahe tuumarajatise sulgemise kuludega Pohuritsa äh, tuumajaam suletakse täielikult aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ja Kozlodui aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kaasrahastamise määra äh, tõus on nendele programmidele olnud pidevalt iseloomulik. ja see näitab, äh, et Äh, ka liikmesriigi poolse panuse suurendamine annab äh, tulemusi. mis puudutab nüüd äh, teabe vahetamist ja kogumist, siis see on üks ähm, olulisi aspekte, millele need programmid rõhuvad. jah, need teadmised, mida maksumaksja raha eest saadakse ja investeeritakse nende tuumajaamadesse sulgemisse, on väga oluliseks osaks nendes programmides komisjon, meie mitmed peadirektoraadid toetavad selliste teadmiste levitamist, aitäh! aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest. ja nüüd ma paluksin raportööril, härra Krumbatševil arutelu kokku võtta aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Bulgaaria ja Slovakkia puhul on tegemist riikidega, mis on väga heaks näiteks tuumajaamade sulgemise kohta. Nad on eeskujuks ka teistele riikidele Eh, Slovakkias jõuab programm lõpule kaks tuhat kakskümmend viis, Bulgaarias on programmi lõpp ette nähtud aastaks kaks tuhat kolmkümmend. mis puudutab summasid, siis need ei ole miljonid, kolmekohalised miljonid, kuuskümmend kolm miljonit on Bulgaaria jaoks ette nähtud järgmiseks seitsmeks aastaks. see teeb üheksa miljonit aastas ja Slovakkia puhul on see summa kaheksa miljonit aastas. kui ehm, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit ei oleks sellist alandavat tingimust ühinemisläbirääkimiste käigus esitanud, eh, siis ähm, täna oleksid need tuumajaamad endiselt töös ja äh, toodaksid neljasaja miljoni eest e, energiat aastas. praegu see niimoodi ei ole. praegu äh, saame Euroopa Liidult üheksa miljonit aastas ning me arutame ikka veel seda, et äh, äkki peaks selle summa vähendama kaheksa või seitsme miljoni peale see ei ole näide Euroopa Liidu solidaarsusest. ma tervitan seda mõtet, et meil peaks olema ühine Euroopa infovahetussüsteem. selle mõttega tulid välja meie ALDE ja Rahvapartei kolleegid. Need teadmised, mida me praegu omandame tuumajaamade sulgemise protsessi käigus, tuleb minu arvates institutsionaliseerida meil on vaja ühist äh, töörühma või võib-olla isegi äh, teadusuuringute ühiskeskuse tasandil tuleks seda teha. sellisel juhul need äh, kogemused, mis omandatakse tuumajaamade sulgemisprogrammidest kogu Euroopa Liidus, ähm, saab ühendatud ning eh, Euroopa Liidu teised liikmesriigid saavad seda infot tulevikus kasutada. see oleks väga oluline, sellepärast et tuumajaamade sulgemine on Euroopa Liidus eh, aktuaalne ka edaspidi väga raske on saavutada kompromissi selle miinimum või maksimumlävendi üle. nii et, et minu arvates me peaksime kõigepealt korraldama eh, variraportööride kohtumise ja siis selle küsimuse üle arutama, aitäh aitäh, kolleeg. veel üks märkus, palun, härra Langen jah, me võime kõnelda sellest, kas oleks veel mingeid alternatiive, jah, sellest öö, äh, olen valmis rääkima, aga ühinemise Äh, lepingud on selgelt ette näinud, et äh, liikmesriigid peavad tuumajaamad Euroopa Liiduga liitumisel sulgema, see on fakt ja kui mõned kolleegid äh, seda teistmoodi näevad, siis me ei saa hakata siin tuumajaamade toetustega asju tasaarvestama ja minu arvates on need kogusummad, mis on saanud, mis on saadud üle miljardite, nii et, et tegemist ei ole olukorraga, et kus nüüd tahetakse kahjustada kahte liikmesriiki, Slovakkiat ja Bulgaariat sest et lõppude lõpuks mõlemad riigid kiitsid ju ühinemislepingu heaks ja eh, kui teid huvitab energiavarustuskindlust, Äh, siis, äh, siis äh, tehke nii, nagu on mujal Euroopas tehtud. nii et mina leian, et me võime selle asja üle järele mõelda, aga kompromissi me ei leia ja variraportööride kohtumisel ei ole mingit mõtet meil on siin kakskümmend üks muudatusettepanekut, selleks ei ole variraportööride kohtumist vaja, aitäh. aitäh kolleeg, aga otsuse langetab härra raportöör. ja kui te soovite äh, midagi veel öelda, raportöör, siis praegu on selleks võimalus. aitäh, esimees. ma arvan, et variraportööride kohtumine on vajalik meil peaks olema vähemalt üks selline variraportööride kohtumine, isegi kui lõppkokkuvõtteks jõuame tulemusele, et kompromissi ei ole võimalik saavutada. on mõned fraktsioonid, kes toetavad minu seisukohti, võib-olla on veel teisi fraktsioone, kes toetavad härra Langeni seisukohti. ühinemiseelse protsessi käigus esitati teatud riikidele ultimaatum, mis puudutas tuumajaamade sulgemist. ja see osapool, kes selle ultimaatumi esitas, peab rahaliselt toetama tuumajaamade sulgemist. kui teatud riik on teinud otsuse oma tuumajaam sulgeda, ükskõik millisel põhjusel, Eh, siis peab see riik eraldama ka vajalikud rahalised vahendid selleks protsessiks. kui aga riiki sunniti sellist otsust langetama ühinemisläbirääkimiste käigus, siis eh, see osapool, kes selle otsuse peale suruks, peaks võtma ka täieliku rahalise vastutuse. me räägime siin tohutu suurest summast, üheksa miljonit aastas Bulgaariale ja kaheksa miljonit aastas Slovakkiale. ma samuti äh, viitasin äh, sellele energiakogusele, mida need kaks riiki nüüd toota ei suuda, aga mida nad oleksid tootnud, kui need tuumajaamad praegu käigus oleksid need summad oleksid palju kõrgemad kui rahalised vahendid, mida praegu nendele kahele riigile tuumajaamade sulgemiseks on eraldatud. vabandust, kolleeg, aga kokkulepe komisjoniga kiideti Bulgaarias ja äh, mujal heaks ja Äh, probleem on ka selles, et selles piirkonnas on energianappus ja probleeme ei ole äh, ja komisjon ei ole selle probleemi lahendamisele kaasa aidanud. jah, äh, probleem on selles, et kuidas seda osalust suurendada. jah, te mõtlete loogiliselt ja teil peaks seetõttu see asi olema ka loogiliselt vastuvõetav kui äh, äh, ma üritan, Jaromer, äh, mõelda loogiliselt, siis ma ütleksin, et variraportööride kohtumine on vajalik, sest et me ei jõua oma aruteludega ühele poole. nii et, et ilma variraportööride kohtumiseta me ei saa edasi minna, sest mõned kolleegid soovivad seda teemat arutada. jah, me võime hääletada, kui muudatusettepanekuid vaja. härra Langen ütleb, et meil ei ole vaja variraportööride kohtumist, me võime lihtsalt hääletada, kui me tahame kokkulepet saavutada. milles on probleem, teeme seda ametlikul koosolekul. hästi. meie koosolek on täiesti ametlik, aga, aga variraportööride koosolek on ka, nii et, et see kõik sõltub variraportööri otsusest, meil siin ITRE komisjonis teisi reegleid ei ole. aga ma saan aru, kolleegid, jah, võib-olla teie jaoks see ei ole vajalik. hästi. kõik sõltub teist, teie langetate selle otsuse. ise otsustate. nii Искам да поканя всички мои колеги на среща следващата седмица на докладчиците. ma tahaksin kutsuda kõiki kolleege variraportööride kohtumisele järgmisel nädalal, ütleb härra raportöör. kõik, kes tahavad sellel kohtumisel osaleda, on teretulnud ja need, kes leiavad, et see ei ole vajalik, võivad jätta tulemata igatahes äh, on järgmisel nädalal Strasbourgis äh, plaanis variraportööride kohtumine, ise otsustate, kas tulete või ei. ITRE komisjonis hääletame siis kolmandal detsembril. hästi. ja läheme üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis on väga sarnane punkt ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm ehk Ignalina programm. nagu te teate, selle teema õiguslik alus ei nõua konsulteerimist parlamendiga, kuid nõukogu on siiski otsustanud seda teha nii et olukord on pisut teistsugune kui ähm, Slovakkia ja Bulgaaria puhul. komisjoni ettepanek puudutab siis äh, Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogrammi ning selle eelarvet perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. meie raportööriks on Rebecca Harms, palun lugupeetud härra president, kõigepealt üks märkus, mis on seotud selle aruteluga härra Langeni, härra Korumbatševi ja härra Koolitseki vahel. Need kolm tuumajaama, millest me erinevates raportites räägime, eh, Puhnunitsa, Kozlodui ja Ignali-, eh, Ignalina eh, on tegelikult väga sarnaselt ühinemisläbirääkimiste ajal teatud julgeolekukaalutlustel pärast äh, ekspertide poolseid kontrolle, Eurot-, Euratomi äh, ekspertide kontroll äh, leidis aset siis see kontroll ja see leiti, et seal kasutatakse selliseid reaktoreid, nagu kasutati Tšernobõlis. ja, ja ma tervitan Äh, veel kord täna seda otsust, mis toona langetati, aga ma tervitan ka seda, et Euroopa Liit võttis endale kohustuse äh, anda oluline panus äh, nende tuumajaamade sulgemise kulude kandmisse ning see Euroopa Liidu osaluse suurus on see, mille üle me siin praegu arutame ja äh, üks ettepanek, äh, mis puudutab äh, siis Leedus asuvat Ignalina tuumajaama, on minu raporti teemaks tahaksin tänada kõiki äh, variraportööre, kas nad tulevad äh, sinna kohtumisele või ei. Äh, kõik on igatahes väga konstruktiivselt arutelu pidanud. me oleme saanud väga palju muudatusettepanekuid, kaheksateist muudatusettepanekut tegin ise ja tahaksin öelda, et kõik need olulised teemad, mida me arutasime, nendes osas enamik vari raportööre toetasid ettepanekut, et Ina linna puhul eh, peaks kaasfinantseerimise määr olema kaheksakümmend kuus protsenti, seda ei tohi eh, alandada. ja ma võin samuti öelda, et enamik eh, variraportööre väga selgesõnaliselt soovisid, et see raha, mida Leedule antakse, läheb tingimata just nimelt tuumajaama sulgemisele Äh, samuti oleme seisukohal, et on vajalik, äh, on vajalik, et me neid kogunenud teadmisi ja kogemusi, mis me oleme tuumajaamade sulgemise käigus äh, saanud, et me teeme need kättesaadavaks ka teistele aga ma ei tea, kas me peame selleks uue organisatsiooni looma, sest siis läheb selle jaoks vaja ka uut raha ja äh, äh, selles äh, praeguses rahastuse kokkuleppes pole seda ette nähtud. ja me ei ole kõigi variraportööridega ja enamusega kokkuleppele jõudnud. Ähm, milline on see summa, mis tuleks Leedule anda järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames. enamik äh, raportööre on seisukohal, et see summa, mis äh, Leedule välja pakutakse, peaks olema seitsesada kaheksakümmend miljonit eurot äh, see on kontrollitud ja põhjendatud summa kooskõlas väga täpsete plaanidega. ma olen käinud ka Ignalinas kohapeal ja olen seal kohtunud ka siis pädeva ministri ja Ignalina juht ja juhtkonna ja Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupanga esindajatega ja seal ei ole kellelgi kahtlusigi, et see seitsesada kaheksakümmend miljonit on see summa, mida läheb vaja. ka Euroopa Komisjon on väljendanud kahtlusi eelarve tehniliste detailide üle, et Äh, mida siis äh, järgmise äh, mitmeaastase finantsraamistiku raames saaks rahastada ja mida mitte. kolleeg Langen ja ma saan aru ka tema põhjendustest. tema on välja pakkunud teise arvu kuussada kaheksakümmend kaks miljonit. see arv tugineb varasematele äh, kulude hinnangutele, mida Euroopa Komisjon on teinud. Euroopa Komisjon äh, on äh, vahepeal nendest hinnangutest distantseerunud ja mina olen natukene segaduses Euroopa Komisjoni käitumisest. meil toimub järgmistel nädalatel veel variraportööride kohtumine aga ma olen äh, äh, kindel, et see summa, mis äh, Leedu peab saama, see seitsesada kaheksakümmend miljonit on õigustatud selleks, et kaks reaktorit Leedus saaks sulgeda, aga aga tahaksin veel komisjoni viimast seisukohta kuulda. olen mõlema pädeva voliniku käest nende seisukohta üritanud saada aga äh, näib, et äh, neil ei ole kokkulepet energeetika peadirektoraadiga selles küsimuses. ja mis puudutab Pohunitšet ja Kostunitsat ja seda, mida ma nende raportite kohta ütlesin, äh, ma toetan seda, mida kolleeg Kunts ütles oma muudatusettepanekud. see rahastamine Äh, Leedus, äh, täpselt nagu ka teiste mainitud reaktor, äh, on erakorraline. see on seotud nende kolme riigi Euroopa Liiduga ühinemisega ja mis puudutavad kõiki teisi tuumajaamade sulgemisi, siis seal vastutab nende kulude eest tuumaenergeetikaministeeriumid ja liikmesriigid peavad tegutsema niimoodi, et neil oleks piisavalt rahalisi vanele, vahendeid tuumajaamade sulgemiseks ja jäätmete käitlemiseks. ja see, millest me praegu räägime, ei kehti kõigi liikmesriikide kohta. see, millest me praegu räägime, on erakorraline ja sellest ei pea saama reeglit Euroopa Liidus. aitäh! suur tänu, proua! härra Langen Rahvapartei fraktsiooni nimel. suur aitäh! tahaksin äh, vastata sellele äh, raportöörile natuke teistmoodi kui eelmisele raportöörile. jah Äh, tegemist on tõesti väga suure tuumajaamaga, äh, kus peatselt sulgetakse kaks reaktorit äh, ja hinnangud, mis puudutavad sulgemist, kulusid kontrollikoja sõnul Ignalina peaks olema viis tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse miljonit eurot, Äh, Bulgaarias kaks tuhat kuus, äh, kaks tuhat kuussada üheksakümmend seitse ja nõnda edasi. nii et, et äh, mul ei jää küll mingit muljet, et siin me räägime mingist kaheksast või üheksast miljonist aastas. see oleks minu esimene märkus. teiseks, kolleeg Harms nägi tõesti vaeva selleks, et kompromisse leida ja seetõttu suhtun ma sellesse raportisse pisut positiivsemalt kui eelmisse raportit aga enamik äh, variraportööre äh, ei äh, olnud üldse seda meelt. meil on kaheksa fraktsiooni, kaheksa variraportööri, ühest fraktsioonist tuleb raportöör jah, suurte, kui meil olid suured fraktsioonid, siis meil oli alati kompromiss Äh, ja ühes küsimuses äh, olen ma proua äh, Harvsiga täiesti erineval seisukohal. mina leian, et tuumaenergiast täieslik loobumine on vastutustundetu. Ja mis puudutab Ignalinat, siin me oleme juba kolmsada miljonit eurot eraldanud ja kahe tuhande kaheksandal aastal käis ITRE komisjon ka seal ja vastutavad insenerid ütlesid, et meil on Äh, äh, on äh, asjad juba nii kaugel, et nüüd me saame selle tuumajaama tõesti sulgeda. Ähm, nii et, et jah, tegemist on kohustusega, mis võeti ühinemislepingu raames ähm, ja Eglalina on tõesti väga-väga suur ja erakorraline projekt küsimus on aga selles, kuidas on see Leedu osalus täna äh, Leedu äh, poliitiline kohustus äh, on viiskümmend protsenti, aga tegelikult Leedu eraldab ainult kakskümmend protsenti ja tegemist on väikse riigiga ja me peame rääkima sellest, kas see määr ja Rahvapartei nimel ma võin öelda, et äh, sellel äh, juhul võiks see äh, kaasrahastamise määr olla tõesti suurem, kui komisjon pakub ja ma toetaksin seda kaheksakümmend kuut protsenti. aga vaidlusalune on see kogusumma me saame praegu rääkida ainult sellest rahast, mis on mitmeaastases finantsraamis ning ja eh, komisjon on välja pakkunud viissada viiskümmend kaks miljonit eurot, eh, proua Hans seitsesada kaheksakümmend miljonit eurot. Eh, ja kui me vaatame, mida me veel rahastama peame ja minu küsimus oleks komisjoni ametnikele, mida ma oma büroost ka saatsin, kas meil on olemas ka ajakohastatud arve Äh, kas äh, komis-, miks komisjonid, äh, volinikud oma ettepanekutes, miks nad teevad eraldi, erinevaid ettepanekuid, kas siin on võimalik leida mingit mõistlikku kompromissi ja seetõttu oleks minu ettepakkumine Rahvapartei poolt, et see summa võiks, mina pakkusin kuussada eh, kaheksakümmend, see võib olla ka kuussada üheksakümmend miljonit eh, ning eh, ja vähemalt neliteist protsenti oleks siis Leedu-poolne kaasrahastamine. kui me sellise ettepanekuni jõuaksime, siis me toetame seda, me näeme asja komisjoniga ühtemoodi, aga me näeme ka, millised on probleemid sellisel väikesel riigil nagu Leedul. Need on tõesti teistsugused kui teistel, aitäh suur tänu ja kolleeg Kolumbašev, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. toetan seda raportit, mille Rebecca Harms koostas. toetan ettepanekut, et rahastamisvahendeid antakse juurde tuumarakenduste dekomisjoneerimiseks ja mul on hea meel et härra Langeni seisukoht on muutunud, et ta on seisukohal, et ähm, kaasrahastamine peaks olema maksimaalselt neliteist protsenti. me peame rääkima jah, osalusest, äh, Leedu osalusest ja kui üldsegi me sellest osalusest räägime, siis see peaks olema neliteist protsenti äh, Leedu poolelt ja kaheksakümmend kuus protsenti siis äh, Euroopa Liidu poolt komisjoni poolt. Ignalina juhtum on hoopis teistsugune juhtum kui äh, Bulgaaria ja Slovakkia juhtumid. tegemist on äh, külmreaktoritega, Tšernobõli tüüpi reaktoritega. Äh, Leedus on teistsugune lähenemine, kus on tuis ja puunitses on verre tüüpi vehisjahutusega rea-, jahutusega reaktorid ja Tšernobõli lähenemine on tuhat, on RM, RBMK tüüpi öö, reaktor. Nendel kahel asjal on vahe, ütlen mina inseneriga, ma toetaksin ka seda, et meil on eraldi vahendid, mis on ette nähtud selleks, et öö, äh, teha teavitustööd ning öö, ähm, levitada teadmisi. Need rahastamisvahendid peaksid olema eraldi dekomisjoneerimiseks ette nähtud vahenditest. toetan härra Langeni ettepanekut suurendada rahandusvahend, rahastamisvahendeid ja võib-olla tema võiks toetada siis, äh, siis meie lähenemisviisi suurendada rahastamisvahendeid äh, seitsmesaja kaheksakümne miljonile. Need kaks Ignalina reaktorit tuleb sulgeda kahe tuhande kolmekümne kaheksandaks aastaks, nii et meil on tegelikult kakskümmend aastat jäänud ja kui me rahastamisvahenditega nüüd viivitama hakkame, siis äh, läheb see lõppkokkuvõttes meile palju rohkem kallim, kallimaks maksma sedamööda, kuidas aastad lähevad suur tänu ja proua Puntsepp, palun. jah, me toetame rahastamisvahendite suurendamist kaheksakümne kuue protsendini, arvestades ka Leedu poliitilist kompromissi ning Leedu poolset panust. ning meie toetus, nagu ka teiste fraktsioonide oma, sõltub aga sellest, et Euroopa Liidu rahastamisvahendid eh, täielikult oleks suunatud dekomisjoneerimisele. ehk siis loomulikult see ei tähenda, et lisaeesmärgina ei saaks siin defineerida eh, muid asju, sest et loomulikult see kindlasti panustab ka paljude tuumareaktorite turvalisse sulgemisse tulevikus Euroopa Liidus nii et see neliteist protsenti siis äh, peaks olema see, mida Leedu panustab. nüüd rahastamisvahendid dekomisjoneerimiseks tegelikult tulenevad juba aasta kahe tuhande kolm, kaks tuhat kolm liitumislepingust. aga loomulikult see ei tähenda, et me ei peaks mõtlema selle peale, millisesse ähm, rahalisse raskust, rahalistesse raskudesse võib sattuda Euroopa Liit, arvestades seda, kui palju reaktoreid tuleb Euroopa Liidus veel sulgeda. meil on üks vanemaid ähm, või üle, väga palju väga vanu tuumareaktoreid ähm, ja äh, paljud neist on vanemad kui kolmkümmend aastat. ehk siis äh, vaid Euroopa Liidus on üheksakümmend äh, reaktorit, mis on veel kinni panemata ja dekomisjoneerimata ja mis on vanemad kui kolmkümmend aastat nii et äh, seega täname raportööri jah, suurepärase töö eest ja loomulikult äh, tema panus ja selle teema tundmine panustab ka ohutusse selles valdkonnas, suur aitäh! aitäh, proua Kalle Kohlitšek, palun, olge lahke! suur tänu, et äh, mulle sõna andsite. härra Langen, üllatasite mind pisut kukub nii välja, et äh, olen teiega nõus. ma arvan, et äh, olekski kasulik äh, tegelikult kokku leppida nüüd selles neljateistkümnes protsendis, mis peaks olema Leedu-poolne kaasrahastamismäär. kas me kõik arvame, et oodata on inflatsiooni, ma ei tea, aga kuna kogu see öö, protsess peaks võtma aega umbes kakskümmend aastat ja me räägime praegu asjade praeguses seisus, siis jah, tõesti, neliteist protsenti kaasrahastamismäära Leedu poolt peaks olema mõistlik lähenemisviise. räägime siis tõesti reaalarvudest. samas oluline ei ole tegu missioneerimise puhul ainult äh, reaktorite dekomisjoneerimine, vaid me peaksime mõtlema, mida me teeme ka tuumajäätmetega, äh, tuumakütusega, äh, mida me sellega teeme, kuidas me sellest vabaneme, äh, kuidas seda rahastatakse. see on sama probleemi teine külg, nii et tõesti meeldiv üllatus teie poolt, härra Langen. aitäh uh,! suur tänu! ka kolleeg Baltšetis, palun. <clears throat> aitäh, härra esimees. variraportöörid ning raportöör on teinud selle kallal töö, mina tunnen seda teemat väga hästi. õige pea saab täis neliteist aastat sellest, kui me Euroopa Liiduga liitusime ning selle ajavahemiku jooksul on langetatud mitmeid poliitilisi otsuseid täna kolleegid äh, ütlesid, et kuna te olete sellele kokkuleppele alla kirjutanud, siis no, äh, nii edasi ja nii edasi, loomulikult mingisuguseid arutelusid tegelikult ju ei olnud, me võisime kas oma allkirja alla panna või äh, loobuda mõttest Euroopa Liiduga liituda. ühelt poolt me olime siis sunnitud alla kirjutama, aga teiselt poolt oleme me tänulikud Euroopa Liidule selle eest, et sellised otsused said langetatud poliitiliselt on mitmeid otsuseid raske selgitada, aga täna on oluline meie jaoks ennekõike ohutus ning äh, me peame tunnistama, et äh, Leedus ja mitmetes teistes riikides me tunneme ennast turvalisemana nüüd. see tuumajaam oli tõesti ohtlik. ning äh, kukkus ka testidel läbi. mis puudutab selliste tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimist, siis mina leian, et meil on vaja piisavaid äh, vahendeid selleks, et äh, selliseid jaamasid dekomisjoneerida nagu kord ja kohus. seetõttu olin pisut üllatunud, kui äh, komisjon tegi omapoolse ettepaneku konkreetsete summade kohta ja nendest summadest tegelikult ei piisa, jääb mulje, nagu nad ei oleks olukorrast tegelikult päris teadlikud rääkides Ignalinast ning mitmeaastasest finantsraamistikust, siis väga raske oli, äh, oli tegelikult euro-, suhtlus Euroopa Komisjoniga, väga raske oli veenda Euroopa Komisjoni selles, kui ohtlik see tuumajaam tegelikult on, aga samm-sammu haaval teadmised siiski suurenesid ka komisjoni ähm, ridades ning nüüd ollakse tegeliku olukorraga tuttavad ning diskursus on sellest lähtuvalt ka muutunud. selle tööga tuleb ühele poole jõuda võimalikult kiiresti, tõenäoliselt äh, jätkatakse seda tööd äh, siiski viisteist kuni kakskümmend aastat, seda, see töö ei ole oluline mitte ainult Leedu turvalisuse koha pealt, vaid äh, selle abil tagatakse ohutus kogu Euroopa Liidule. ning ähm, kütuse ladustamine Äh, on ka oluline teema ning selle eest tuleb hoolt kanda. vastasel korral on äh, meil pinnase saastumise oht, ohus on siis nii Leedu pinnas kui ka naaberriikide pinnas. seetõttu suur tänu teile selle eest, te kõik olete ühel äh, meelel selles osas, et tuumaelektrijaamad on ohtlikud ning radioaktiivsed jäätmed iseäranis ohtlikud on raske on saada piisavalt rahastamisvahendeid selle protsessiga lõpule viimiseks, aga, aga tahaksin selles olukorras siiski tänada komisjoni. komisjon oli alguses oma suhtumises mõnevõrra vaenulik, kuid hiljem komisjoni esindajad, olles olukorraga tutvunud ning selles protsessis ise osalenud, muutsid oma seisukohti ja paistab, et üldine kompromiss on praegu neliteist protsenti kaasrahastamismäära Leedult, on Leedule vastuvõetav ning äh, me anname endast parima, et see rakendatakse. seitsesada kaheksakümmend miljonit eurot on vajalik Leedu jaoks ja naaberriikide jaoks selleks, et tagada meie ohutus. suur tänu raportöörile! jah, Euroopa Komisjon äh, direktor äh, Massimo Kariba energeetika peadirektoraadist. kõigepealt suur aitäh raportöörile. tõesti, me käisime koha peal, külastasime äh, tuumaelektrijaama enne suvepuhkust. tuletaksin teile meelde, et tõesti see tuumaelektrijaam äh, on ohutuse seisukohast problemaatiline aga olukord on paranenud viimaste aastate jooksul ning ähm, kaks äh, kahe reaktori äh, kütuseelemendid on nüüd äh, turvaliselt ladustatud sihtotstarbelistes ladustamisrakendustes. ja tegemist on esimese sellelaadse ulatusliku operatsiooniga. tuletaksin teile meelde ka seda, et Euroopa Liit on ähm, rahaliselt kaasa aidanud sellele protsessile juba ühe koma üheksa miljardi euroga äh, selle mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks. raportöör juhtis tähelepanu äh, finantslüngale Leedu ning äh, komisjoni ettepanekus äh, ajavahemikul kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend, ehk siis ajavahemik on äh, pikem kui mit-, järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja see lünk on üks koma kolmsada üksteist miljardit, see on prognoos, mille osas on kokku leppinud nii Leedu valitsus kui ähm, Euroopa Komisjon, üks osa praegusest dekomisjoneerimise määrusest on dekomisjoneerimise kava, mis esitati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja milles lepiti kokku järgmiseks finantsperioodiks lepiti siis kokku viiesaja viiekümne kahes miljonis euros ja see summa vastab äh, komisjoni ettepanekule tuletaksin teile kõigile meelde, et need summad tuginevad dekomisjoneerimise kaval ning ähm, Leedu ähm, vastuvõtuvõime hinnangul. pärast seda finantsperioodi jääb tõesti äh, lünk, rahastamislünk äh, püsima ning tuletaksin austatud Euroopa Parlamendi liikmetele meelde, et esimest korda määruse ettepaneku puhul tunnistatakse seda, et programm hõlmab mitut mitmeaastast raamistikku ning seda, et komisjon on valmis äh, rahastamist jätkama ka pärast praegust mitmeaastast finantsraamistikku, nii et küsimus on selles, et milliseid rahastamisvahendeid antakse praegu, mida antakse tulevikus, kui midagi antakse tulevikus ja nii edasi. juhiksin tähelepanu ka teadmiste jagamise teemale, mida siin tõstatasid mitmed parlamendiliikmed. võin teile kinnitada, et kui vaatate teist ettepanekut, seda ettepanekut, mille raportööriks on Peeter Korumbašev, siis seal on ette nähtud suured summad äh, just nimelt sellele valdkonnale äh, koos dekomisjoneerimiseks ette nähtud vahenditega koos. komisjon on seetõttu avatud sarnastele ettepanekutele ka selle punkti puhul. ja siis veel, paistab, et valitseb üksmeel neljateistkümne protsendi kaasrahastamise määra küsimuses seda toetab ka Leedu oma poliitilise avaldusega. juhiksin tähelepanu sellele, et asjaolu, et meil on programmil tervikuna kehtestatud ülemmäär, see ei välista seda aga, et mõningaid tegevusi saab rahastada ka sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu poolelt, nii nagu praegu. Äh, suur tänu! härra Langenil on küsimus. Yes, please, Mr Langen. mul on komisjonile küsinud meil on komisjonil kaks ettepanekut, on need nüüd realistlik, realistlikud või ei ole neil enam mingit tähendust. pärast teie ettekannet ei saa ma enam mitte millestki aru. kas summa suurendamine on mõistlik või ei, kas komisjon teeb sellise ettepaneku või ei, milline on lahendus? mina ise nüüd enam küll millestki aru ei saa. European Commission. Euroopa Komisjon, palun. komisjon on, esitas oma ettepaneku juunikuus ähm, kolme programmi kohta, tegemist on ettepanekuga, nagu ma püüdsin just äh, selgitada, mis lähtub äh, praegustest äh, rahastamise põhimõtetest. see teema, mille te tõstatasite selle konkreetse programmiga seoses, see ei kehti teiste programmide puhul minu arvates, on see, et kui suuri vahendeid antakse selles mitmeaastases finantsraamistikus ja kas rahastamine jätkub ka pärast seda nüüd uut mitmeaastast finantsraamistikku? praeguse komisjoni ettepaneku järgi, mis äh, hõlmab viitesada viitekümmet kahte miljonit äh, selle teema kohta, sellega võetakse arvesse praegust dekomisjoneerimise kava ja lõpetuseks annan sõna meie raportöörile, nii nagu meil siin kombeks, härra Korumbašov, palun uh,. Thank you very much, Mr Buzek uh,. I am really wondering and I want uh,. lugupeetud um, uh, esimees, ma tahaksin veel kord korrata härra Langeni küsimust uskumatu on see, kuidas maksimaalselt on kehtestatud kaheksakümmend protsenti, aga samal ajal äh, on rahastatud mõningaid tegevusi sajaprotsendiliselt. kui maksimaalne Euroopa Liidu rahastamise määr on kaheksakümmend protsenti, siis ei saa ju rohkem rahastada. kui miinimum Euroopa Liidu poolne rahastamismäär on kaheksakümmend protsenti, siis tõesti võib äh, Euroopa Liit rahastada omalt poolt ka saja protsendi ulatuses. ja viima-, lõpetuseks äh, meie tahab ta kas te tahate viissada viiskümmend kaks, äh, kuussada millegagi või, või seitse äh, sada kaheksakümmend miljonit äh, eurot, kõik kolm ettepanekut on suurepärased, aga millised oleks, milline oleks teie arvates parim ettepanek? okei okay., madam Harms. proua Harms, palun, nüüd on teil sõna. me peame, kust nüüd alustada ma ei ole võib-olla nii äh, vihane nagu kolleeg äh, Langen, aga ma pean tunnistama, et ma olen ka aeg-ajalt ärritunud nende erinevate arvude üle, mis siin ringluses on äh, selles osas, mis puudutab Ignalina tuumajaama sulgemisprotsessi, sest sellest me räägime praegu. tegemist on väga detailsete kalkulatsioonidega tegemist on selle programmi kõige kallima osaga sellepärast, et mõlemad reaktorid tuleb sulgeda, nii et, et jutt käib mõlema reaktori sulgemisest. ning need kalkulatsioonid, mis meile Ignalinas esitati, mille esitasid selle rajatise juhid, on äh, Äh, samuti äh, äh, rahvusvaheliste rahastusorganisatsioonide poolt kontrollitud ja usaldusväärseks tunnistanud ja mitte keegi ei ole neid kalkulatsioone küsimärgiga alla seadnud. ja kui me näeme seda kalkulatsiooni seitsesada kaheksakümmend miljonit ja seame selle küsimärgi alla, siis see satub küsimärgi alla kogu Ignalina tuumajaama sulgemise plaan ja kui see Äh, küsimärgi alla saab, siis äh, jääb äh, teise reaktori sulgemine ära ja meie seisukoht on jah, mida ma olen kuulnud Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangalt, et, et, et et teised programmid ja ka Tšernobõli enda programmi puhul Äh, otsustati, et selline rahastamine on okei okay äh, ja ma arvan, et me ei peaks praegu siin hakkama jupp jupi haaval küsima, äh, kuidas ühe või teise arvuga on. me peame lähtuma nendest kalkulatsioonidest, mis Leedu on tehtud me peame lihtsalt otsustama, kas me kiidame need kalkulatsioonid heaks või mitte, mitte ja mina tahaksin soovitada, et me seda teeksime, sellepärast et kogu asi läheb veelgi kallimaks, kui me ühe reaktori sulgemise praegu edasi lükkame sellepärast, et siis tekib Leedul äh, Äh, ka see probleem, et personal, kes praegu seal tuumajaamas on äh, ja on hästi ettevalmistatud, vajab tööd. Äh, nii et, et komisjon räägib siin toetuste või abi vastuvõtmise suutlikkusest Leedus me ei ole seda teemat veel käsitlenud, aga toetuste vastuvõtmisvõime Leedus on viimastel aastal paranenud sada miljonit eurot aastas Äh, ja plaani kohaselt, äh, plaanide kohaselt, mida kõik toetavad. Äh, nii et, et see on kooskõlas selle tuumajaama sulgemise plaaniga. nii et, et meil toimub veel üks variraportööride kohtumine järgmisel nädalal Strasbourgis, aga minu arvates ei ole meil mitte mingisuguseid põhjusi seda seitsesadat äh, kaheksakümmend miljonit äh, kahtluse alla seada ja ma äh, soovitan komisjoni liikmetel seda ettepanekut toetada. suur tänu. kui ma asjadest õigesti aru saan, siis on meil vaja variraportööride kohtumist, nii on ka tavaks sellistel juhtudel homme, homme toimub meil variraportööride kohtumine, mitte järgmisel nädalal, ütleb proua Harms. mitte siis äh, järgmisel nädalal, vaid homme, ütleb härra Puut, kordab härra Puuseks. Äh, ma tahaksin teha äh, ühe ettepaneku pärast proua Harmsi seletust kas me, me otsustame siin kolmandal detsembril ITRE komisjon, kas ta ei saadaks ametlikku kirja kahele volinikule, Oettingerile ja Arias Kanetele ja paluks anda meile infot, kust tuleb see erinevus Leedu ettepaneku ja komisjoni ettepaneku vahel, et võib-olla mingi lahendusvõimalus see oleks arukas ettepanek ja võib-olla komisjon ise teeks siis selle vajaliku korrektsiooni ära kui ma asjadest õigesti aru saan, siis äh, Euroopa Komisjoni esindaja on ju siin kohal. Madame. mul toimusid väga intensiivsed arutelud äh, härra Martin Jaoga pärast suvevaheaega ning äh, andsin talle edasi info pärast äh, visiiti Ignalinasse ja oma kohtumisel leppisime omavahel kokku, et Euroopa Komisjon peaks olema kõigepealt äh, usaldusväärne ning peaks lähtuma liitumislepingust Ignalina küsimuses ning teiseks ta sai aru täiesti selgelt, et ei tohi olla mitte mingisuguseid kunstlikult tekistatud takistusi dekomisjoneerimise protsessis ja mingisuguseid viivitusi dekomisjoneerimise ajakavas. ma tean, et kaks volinikku töötavad välja kirja Euroopa Parlamendile ning Euroopa Parlamendi raportööridele, kuid paistab, et äh, siiani ei ole ilmselgelt kokkuleppele jõutud. ma arvan, et meil on kogu vajalik info olemas ning äh, lõppkokkuvõttes äh, langetatakse äärmiselt poliitiline otsus, kuid meie ei tohiks siin olla üks osa sellest ähm, kauplemisprotsessist, vaid me peaksime toetama mõistusepärast lähenemist ning lähtuvalt sellest infost, mis meil on ning äh, finantsplaanidest ähm, peaksime me oma otsuse langetama. ja nagu te näete, siis on meil siin äärmiselt põhjalik arutelu meie ITRE komisjoni koosolekul äh, juba toimunud ja ülejäänu siis äh, peaks, äh, ülejäänud arutelud peaksid aset leidma variraportööride kohtumisel, mis on suurepärane koht selle tegemiseks. hääletame ITRES kahekümne esimesel novembril kaks tuhat kaheksateist, täiskokku läheb see teema jaanuarikuus kaks tuhat üheksateist ja meie viimane päevakorrapunkt on ähm, avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine, uuesti sõnastamise ettepanek. Neoklis. meie raportöör on Neoklis Silikiotis. meil on kolmsada kakskümmend kolm muudatusettepanekut, viiskümmend kaheksa nendest on raportööri enda omad. lisaks on meil veel ka juba heaks kiidetud arvamus IMCO-st ja seal oli üheksakümmend kolm muudatusettepanekut ning siis libe arvamus hääletatakse siis üheksateistkümnendal, kahekümnendal novembril, ehk siis sealt tuleb veel muudatusettepanekuid libest, on IMCO-st, meil on juba üheksakümmend kolm tükki, pluss siis meie kolmsada kakskümmend kolm ähm, ettepanekut. kallis kolleeg Neoklis Ilikiotis, palun, sul on sõna eelkõige tahaksin tänada raporti kaasraportööre ja samuti ka nende assistente. loomulikult olen tänulik ka sekretariaadile, kes oli meile suureks abiks meie töös. ma olen täiesti veendunud, et töötades üheskoos, suudame me jõuda kindlasti hea tulemuseni. jah, loomulikult meie lähenemine on erinev, kuid me suudame ületada eriarvamused. me soovisime jõuda kompromisstekstini, kus peegelduksid kõikide arvamused ning ühtlasi, kus oleks näha ka meie ambitsioonikus ja eesmärgid, kuid mis ka rahustaks meid. nii et avatud andmed kindlasti on positiivseks jõuks nii kodanikele kui ka riikidele. erilist tähelepanu siin tuleb pöörata VKE-dele, mikroettevõtetele, kuid sellega asi ei piirdu. mitte vaid suurettevõtted ei peaks avatud andmetest kasu lõikama, sest et tegelikult äh, on see võimekus olemas ka VKE-del, nii et äh, selline oligi siis äh, eesmärk pea, erinevatel muudatusettepanekutel. nüüd äh, muus osas me oleme jäänud selle juurde, mida me alguses juba lubasime, ehk siis meil on nimekiri nii-öelda suure või olulise väärtusega andmetest ja edasi on siin ka muud kategooriad, loomulikult äh, seda kõike siis konsultatsiooni ja läbirääkimiste protsessi tulemusena, et kõigi arvamused siin ka arvesse läheksid. nii et need ähm, suure väärtusega andmed on saa-, on avalikud andmed või aval-, avaliku sektori andmed ja kui äh, neid äh, levitada, siis võib äh, juhtuda, et äh, kas riigiasutused või riik või riigiettevõtted satuvad kuidagi raskustesse, ehk siis kõik need organisatsioonid on väga, tegutsevad väga keerulistes tingimustes, nähes, et suurettevõtted domineerivad turul. nüüd, mis puudutab üldhuviteenuseid ning direktiivi kohaldumist, siis siin tuleb samuti jõuda kompromissini tekstis eh, on vaja teha mõningad, eh, mõningane korrektuur, et siin ei tekiks mingisugust moondumist. jah, me oleme nõus sellega, et loomulikult meil peab olema õiglane konkurents. teiselt poolt aga peab tekst käsitlema ka seda, et eh, ei tekiks siin suurte ja väikeste ettevõtete vahel veelgi suuremat lõhet turul eriti siis, kui nad konkureerivad äh, ühel ja samal turul. ning veel tuleb pakkuda ka, ka adekvaatset rahalist äh, abi riigiasutustele, kes, äh, mis asuvad näiteks väikestes kohalikes omavalitsustes, et ka nemad suudaksid sellest protsessist mingit kasu saada. suur tänu! suur aitäh! kõigepealt Rahvapartei variraportöör, keda siin saalis ei ole, härra Bonit ei ole kohal, tema aga palus edastada oma arvamuse minul. niisiis alustangi. see direktiiv on samm edasi selleks, et võimaldada avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist ning sellest on saanud äh, innovatiivsete toodete ja teenuste äh, allikas. nüüd äh, meie üritame lihtsustada avaliku sektori äh, teabe taaskasutamist, lihtsustada läbi selle, et me harmoneerime miinimumtingimused, mis peaksid need andmed tegema ligipääsetavaks nüüd siin on neli olulist punkti, kõigepealt ähm, Euroopa-üleste toodete teenuste kvaliteedi parandamine, edasi ähm, andmete äh, piiriülese taaskasutuse äh, soodustamine, äh, igasuguse konkurentsimoonutuse vältimine nii avalikus kui ka erasektoris, seda ka läbi kompensatsioonimehhanismide, kui need peaksid olema vajalikud. ning neljas ja viimane punkt tuleb piirata erandite kasutamist, mis võimaldaksid avaliku sektori asutustel nõuda hinda, mis on, mis ületab marginaali. edasi, härra Boni rõhutab siin veel mõnda olulisemat punkti ligipääs äh, avaliku sektori andmetele ning äh, nende taaskasutamine mängivad olulist rolli äh, avaliku teen-, avalike teenuste läbipaistvuse suurendamises. kuid ühtlasi pakub see ka suuremat tõhusust nii avaliku kui erasektori teenuste pakum-, pakkumisel ning samuti ka otsustusprotsessis. nüüd äh, teine oluline punkt, mille kallal tuleb veel edasi töötada, suure väärtusega andmete ligipääsetavaks äh, tegemine see on väga oluline, mis puudutab äh, andmete kategooriaid Euroopa Liit peab tagama sidususe ja loogilise korraldusega riiklikul tasemel. see list ei ole kindlasti lõplik, seda saab delegeeritud õigusaktide läbi ka täiendada. ning komisjon saab seda siis teha, lisades sinna uusi kategooriaid nii et selline oli härra Boni arvamus. nüüd lähme edasi järgmise variraportööri juurde, kelleks on härra Peterson ALDE nimel. suur tänu, härra esimees ja teen väga lühidalt. variraportööridega oleme me nõus, vähemasti selles osas, mis puudutab selle ettepaneku üleüldist eesmärki. jah, loomulikult avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine on väga oluline valdkond ja väga oluline ka äh, digiteenuste väljaarendamisel just tulevikus Euroopa Liidus, nii et jah, selle ettepaneku kavatsustega oleme me kõik nõus. ja meie ootame ka äh, kannatamatult meie variraportööride kohtumist, mis leiab aset homme jah, siin on ilmselt detailsemaid küsimusi, mida tuleb veel arutada ja võib-olla isegi jääme eriarvamusele ja peame hääletama konkreetsete muudatusettepanekute üle, kuid kui vaadata seda üldist ähm, vaimsust äh, siin ettepanekus, äh, siis me seda toetame ja meie oleme ka avatud arutelule ka näiteks äh, see, et siia äh, hõlmat-, siin hõlmata ka näiteks erasektori äh, või eraettevõtted, kui tegemist on ettevõtetega, mis pakuvad üldhuviteenuseid. nii et igal juhul ootame huviga meie variraportööride homset kohtumist. suur aitäh ja järgmiseks proua Reeda Roheliste nimel, palun. suur aitäh, härra esimees. ka mina tahaksin tänada raportööri esimese kompromisspaketi eest ja ootan samuti huviga variraportööride kohtumist homme. jah, me peame jääma ambitsioonikaks ning kindlasti tagama, et me oma mandaadi jooksul jõuame selle olulise õigusaktiga ka äh, heakskiiduni. nüüd äh, meil oleks siin üks ettepanek seda tüüpi õigusaktidega võib olla väga keeruline, kui meil on väga palju erinevaid kompromisse sama artikli kohta, nii et meil on siin neli-viis kompromissmuudatusettepanekut äh, artikli eri osade kohta. IMCO äh, komisjonis olin mina arvamuse raportöör ja meil äh, läks seal üsna hästi, ehk siis meil oli üks kompromiss iga artikli kohta. loomulikult kompromissid on olulised ning teinekord on vaja ka kokku leppida kompromissis, et me ei muuda komisjoni esialgset ettepanekut. nii et äh, lõppkokkuvõttes on ju ettepane-, on ju eesmärk ikkagi see, et see lõpptulemus on sidus ka pärast hääletust. hetkel ma näen, et siin on sidususest natukene puudu näiteks, mis puudutab äh, riigi ettevõtteid. jah, äh, me rõõmustame selle üle, et raportöör kompromissmuudatusettepanekusse number üks äh, sellega, need on ka sinna sisse võtnud ning ka eraettevõtted, kui nad mängivad sarnast rolli, sama ajal aga kompromissmuudatusettepanekud kaks ja kolm, mis käivad ju sama artikli kohta, siis siin tehakse erandeid äh, avalik-õiguslikele ettevõtetele, et see on tegelikult praktikas ei oleks võib-olla äh, üldsegi äh, kohaldatavad, nii et nüüd siis on elekter, vesi, äh, finantsturud, tervis, postiteenused, telekommunikatsioon, transport ja kõik seda puudutavad dokumendid jääksid siit välja, nii et mis siis sisse jääks üldsegi kui me räägime siin äh, riigiettevõtetest, nii et me räägime siin tervete sektorite mitte tervete sektorite väljajätmisest, vaid ikkagi nende spetsiifilistest dokumentidest. selline oli ka komisjoni esialgne soov, sest et nüüd siis võib juhtuda, et kui näiteks äh, elektrit äh, tootev ettevõttel on mingisugune üks dokument, mida ei saa avaldada selle mingisugusel turvalisuse sest tulevatel põhjustel siis juhtub, et ei saa avaldada mitte ühtegi nende dokumenti äh, vastavalt ähm, praegusele ettepanekule, nii et kompromiss kaks ja kolm vajavad lisatööd. nüüd väga tervitatav on see, et raportöör on äh, toetunud ka äh, suure väärtusega andmete lisa ja ka võimalust, et seda lisa veel muuta kuid samal ajal peab komisjonil olema ikkagi ka võimalus äh, ära määrata mitte ainult kategooriad, andmete kategooriad, vaid ka konkreetsed andmed, mida siis käsitletakse kui äh, väga olulised, olulistena. sest et muidu jääb segaseks, et millistest andmetest täpselt jutt käib. nüüd see konkreetne nimekiri äh, meile sobib, see on väga hea, kuid tahaksime lisada siia ka siseriiklikud seadusandlusest, et on juhtumeid, kui liikmesriigid ei avalda tasuta kogu oma seadusandlust ning loomulikult igal kodanikul peab olema ka õigus teada, milles see seadus seisneb, aga igal juhul me võiksime siis jah, selle sinna ka eh, lisada. API-d ja kompromiss seitse me tahaksime siia ikkagi reaalajas ja viivitamata, mis puudutab ligipääsu andmetele. edasi meile, me tahaksime ka, et arvestataks siin andmebaaside direktiiviga. nii et komisjoni positsioon ei peaks jääma mitte sarna-, mitte samasuguseks, vaid muutuma ka tugevamaks, nii et me ootame siis äh, Äh, arutelu kompromissmuudatusettepanekute üle ja loodetavasti jõuame kompromissile võimalikult suures osas, sest et nii meil oleks siis lõppkokkuvõttes äh, terviklik tekst, mis on ka äh, sidus. aitäh ja palun härra Tamburano EFTD nimel. suur aitäh, härra esimees, meie arvates on äh, väga vajalik see, et avalisektori valduses oleva teabe taaskasutamine toimuks maksimaalselt. see ei ole mitte ainult, sellel ei ole mitte positiivset mõju sinna tööhõivele ning ühtlasi majandusele, vaid ka laiemalt. nüüd, et sellest äh, ka midagi konkreetseks saaks, tuleb meil siin kaasata ka VKE-d ning ähm, idufirmad ja ka kodanikuühiskond ja ilma ähm, eriliste eranditeta. nüüd loomulikult äh, tuleb äh, absoluutselt kaitsta äh, riiklike organisatsioonide puutumatust, turvalisust aga samal ajal tähendab see seda, et riigiasutused peavad saama ka konkreetset rahalist abi, et nad saaksid välja õpetada töötajad, kes suudaksid siis ka tuvastada, kas andmed on hea kvaliteediga. nii et tegelikult peab parandama ka avaliku sektori võimet neid andmeid kasutada vaadati, kui neid andmeid äh, muuhulgas äh, kasutab samal ajal ka eraettevõte. me toetame loomulikult ka konkurentsi, õiglase konkurentsi toetamist ning siin peavad siis saama osaleda ka kõiki avalikke teenuseid pakkuvad ettevõtted, mitte ainult äh, need, mis on riigi omanduses loomulikult äh, tuleb kinni pidada intellektuaalomandi õigusest ning äh, ka muudest olulistest õigudest ja seega tuleb, peab olema võimalik kasutada andmeid muuhulgas ka näiteks teadusuuringutest. Euroopa Komisjon, palun. Connect peadirektorat, härra Ivo Volman. Yes, thank you, chair and suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada raportööri ja liikmeid nii muudatusettepanekute kui ka arutelu eest. loomulikult muudatusettepanekutest tuleb selgelt välja, kui ähm, oluline on see teema VKE-dele ning ka äh, ühiskonnale laiemalt ja et tegemist on äh, ka teemaga, mis puudutab teadus- ja arendustegevust. ja me oleme nõus sellega, kuhu suunas me üldiselt liigume, mis puudutab muuhulgas nimekirja siis kõige olulisematest andmetest ja niikaua, kui see nimekiri ei ole lõplik, siis mm, see ettepanek meile sobib. nüüd üks eraldi valdkond on reaalaja andmed, mis peaksid olema ligipääsetavad äh, avaliku kasutajaliidese kaudu ja vajadus siis piisa, piirata erandite kasutamist, nii et äh, põhimõtteliselt siis üldine lähenemine oleks ikkagi andmete äh, kättesaadavus. nüüd, mis puudutab kommunaalteenuseid ja riigiettevõtteid, siis jah, siin on probleeme, komisjoni ettepanek arvestab täielikult äh, erinevate spetsiifiliste olukordadega, ka näiteks sellega, et siin tuleb tagada võrdsed võimalused kõigile. nüüd äh, riigi äh, julgeolek ja võtmetähtsusega infrastruktuur, jah, loomulikult tuleb neid kaitsta, sellega oleme me absoluutselt nõus, aga me peame leidma lihtsalt kõige parema sõnastuse. ehk siis me ei läheks siin äh, liiga kaugele, praeguses sõnastuses muudatusettepanekutes võib juhtuda, et kõik riigiettevõtted jäävad siit täielikult välja ja see ei olnud loomulikult meie eesmärk. nüüd siin veel üleskutse ettevaatusele, siin on osad äh, artiklid, mis ei olnud tegelikult osa sellest uuesti sõnastamise protsessist ja siis võib juhtuda, et me läheme tagasi selle juurde, mille osas oli juba kokku lepitud aastal äh, kaks tuhat kolmteist, nii et ärgem unustagem, et äh, me jätkame sealt, kus eelmine kord nii-öelda pooleli jäime. nüüd loomulikult me soovime, et me jääksime samale, sama ambitsioonikaks nagu komisjoni esialgses ettepanekus ja loodetavasti siis kaasseadusandjad jõuavad ka kiirele kokkuleppele ja meie toetame seda protsessi täielikult. suur aitäh ning annaksin sõna uuesti kolleegile Tselikiotisele vastuseks. suur tänu, härra esimees, ka mina teen väga lühidalt ma tänan kõiki eh, kaasraportööre, jah, loomulikult siin on erinevaid eh, lahendamata küsimusi, minu arvates kõige olulisem neist on see, kuidas neid, kuidas me käsitleme riigiettevõtteid, jah, siin oleks vaja ikkagi õiglaseid reegleid, mis tagaldaks õiglase konkurentsi äh, ma olen asja arutanud erinevate organisatsioonidega erinevatest riikidest, eriti just öö, äh, olen pidanud nõu riigi ettevõtetega ja kindlasti ei tohiks nendel tekkida siin mingisugust konkurentsieelist. nüüd äh, erinevad ettepanekud, mida mainis äh, proua Reeda, kompromissettepanekud üks, kaks, kolm, jah, siin erasektoreid sees ei ole ja loomulikult siin tekib ka väga palju erandeid ja muid või muud võimalust meil ei ole, sellepärast et muidu äh, satuvad riigiettevõtted lihtsalt konkurentsi mõttes ähm, ebasoodsasse positsiooni. nii et kas me siis loome siin konkreetsed konkurentsireeglid, mis hõlmavad ka riigiettevõtteid või siis me peame äh, looma erandid. aga, sest et vastasel juhul võib olukorda ära kasutada riigiettevõtete kahjuks või siis nende arvelt, nii et ettevaatus, tegemist on väga tundliku teemaga. edasi kategooriatest, jah, meie arvame, et Euroopa Parlament siin peab selgelt oma rolli mängima kaasseadusandjana ja siis looma sellise äh, avatud nimekirja, mida vajadusel komisjon saab täiendada. ja ma usun, et nii viivad meie jõupingutused ka tulemuseni kindlasti peab siin äh, andma mingisugusegi šansi ka VKE-dele ning idufirmadele. Nendel ettevõtetel peab samuti olema ligipääs andmetele ähm, ja selle, see ligipääs aitab nendel ettevõtetel edasi arenda, areneda, äh, parandada oma majandustegevust äh, ning lõppkokkuvõttes toob see kasu majandusele laiemalt. nüüd siis Euroopa Parlament peab sekkuma selleks, et kõigi jaoks oleks siin õiglased võrdsed reeglid. homme kohtume variraportööridega ja loodame, et see kohtumine võimaldab ka edasimineku vastavalt meie paika pandud graafikule. kolmandal detsembril läheb ju küsimus hääletusele ITRE komisjonis. suur aitäh! meie komisjonis siis hääletus kolmandal detsembril ja täiskogule läheb see ilmselt ka äh, detsembris. kas on muid küsimusi? järgmised äh, koosolekud kahekümne esimesel novembril hommikul ja pärastlõunal ja kahekümne teisel novembril ka hommikul ja pärastlõunal ehk siis kokku neliteist ja pool tundi väga hea kohtumine ka täna, suur aitäh, kõike paremat teile järgmisteks päevadeks!